Good afternoon, colleagues uh.... tere pärastlõunat, kallid kolleegid, kui kellelgi midagi ei ole päevakorra vastu esitada, kommentaar on see vastu võetud päevakorrapunkt number kaks, mis keeled on täna kasutusel. kahjuks täna ei ole tõlget taani, horvaadi ja kel-, iiri keelde. ja nüüd siis koordinaatorite soovituste vastuvõtmine vastavalt äh, kodukorra artiklile kakssada viis raportööride ametisse nimetamine proua Gea EFTD fraktsioonist on nimetatud raportööriks äh, Euratomi määruse osas ja see on äh, ainus soovitus täna. ja mm, komisjon peaks selle vastu võtma ja ongi siis sellega nüüd vastu võtnud päevakorrapunkt number kolm. meiega on täna liitunud Mattias äh, Ruute, kes on Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi peadirektor eelmisel ähm, nädalal, kui küsisime, esitasime suulise küsimuse siis kahe osas äh, härra Dupree poolt ja eelmisel nädalal arutusel olnud raporti kohaselt oleme tõstatanud väga olulisi küsimusi andmebaaside kohta, andmebaaside koostoimevõime kohta ja tõesti väga olulised küsimused, mille saadikud esitasid ja mitu korda oleme tõstatanud ise äh, selle tõsiasja, et me räägime nendest asjadest täpsemalt äh, kolleeg Mattias Rutega, kes ongi nüüd siis meiega liitunud. nii et tere tulemast teile ja võib-olla tutvustate meile, mida on tehtud seni siis kõrgetasemelises infosüsteemide koostalitlusvõime eksperdirühmas. ja meeldetuletuseks kolleegidele, see kõrgetasemeline grupp kutsuti kokku äh, Mattias Ruute poolt pärast seda, kui võeti vastu teatis piiri- ja julgeolekusüsteemide tugevdamise kohta kuuendal aprillil ja infovahetuse ähm, kokkuleppe koolit-, koostalitusvõime puhul, mis on vastu ka võetud. kaks kohtumist on leidnud, lisaks äh, alarühmade kohtumised, mis on samuti loodud. see rühm tegeleb väga oluliste punktidega ka meie komisjoni jaoks ja ma tahaksin siinkohal tervitada äh, komisjoni julge, komisjoni tööd selles kohas. sama oluline on aga ka praegu olemasolevate süsteemide kasutamine kõikide liikmesriikide poolt, kus on näha tegelikult olnud ka puudujääke ja nendest rääkisime eelmisel nädalal. nagu ma kuulsin, mõned kolleegid, kes tahtsid tänasel koosolekul osaleda, ei saa seda kahjuks teha, sellepärast et rohelised äh, on väljasõiduistungil prüges ja härra Albrecht ei saa osaleda meie kohtumisel, nii et ma vabandan ta eest juba ette ja esmaspäev ei ole tegelikult kõige parem päev koosolekute pidamiseks, mõned kolleegid on saali jõudnud, sellest on väga hea meel ja e, e, oli mõtet siis oodata ja viivitada komisjoni algusega, aga Mattias, suur tänu, et e, olete meiega liitunud ja ootame siis huviga seda sissejuhatust. suur tänu, Claude, härra esimees, mul on väga hea meel osaleda teie koosolekul nagu ikka ja ilmselt esimest korda räägin hoopis teisel teemal kui seni. ja üritaksin siis anda teile ülevaate meie kõrgetasemelisest eksperdirühmast, mille esimeheks on mul suur au olla, te ütlesite, et mina kutsusin selle üles või kokku, see ei ole päris õige, komisjon nimelt kutsus selle eksperdirühma kokku ja mina siis äh, lubasin olla selle rühma esimeheks. selle rühma peamiseks äh, kooskäimise põhjuseks on see, et me tahaksime panustada strateegilisse arutellu selle kohta, kuidas nii piirivalve äh, ja piiri haldamise kui ka julgeoleku küsimustes panustada läbi andmesüsteemide selle parandamisesse ja kuidas me näe-, kus me näeme paranemisruumi. komisjoni teatis, äh, kui ta viitas sellise rühma loomisele, arvasin ma, et see saab koosnema viiest-kuuest vabatahtlikust, kes liituvad, aga lõppkokkuvõttes kujunes hoopis millekski muuks, ta ei ole võib-olla küll suurem kui libekomisjon, aga osalusaktiivsus on väga suur äh, Äh, liikmesriigid on saatnud kõik oma esindajad sinna rühma. lisaks sellele on esindatud ka mm, Euroopa ametid, Europol, Euliisa, Frontex, aga ka Eurojust ja äh, Põhiõiguste Amet ja oleme omalt poolt äh, hoolt kandnud ka selle eest, et Euroopa Komisjoni, libekomisjoni, Euroopa Parlamendi libekomisjoni äh, sekretäriaadi liikmed on vaatlejatena kaasatud. ja pärast viimast eksperdirühma kohtumist öö, äh, olen kutsunud ka Euroopa andmekaitse inspektori esindama, esindajad, et oleks nii palju inimesi kaasatud kui võimalik põhjus, miks komisjon äh, leidis vajalikuna see grupp kokku kutsuda, oli see, et äh, väga palju oli kuulda olnud äh, sellest, et see, kuidas me oma andmeid haldame Euroopa Liidus, on natukene mm, ajast maha jäänud ja me peaksime selle ülesehituse võtma uuesti revisjoni alla et me saaksime vastata siis kiiremini järjest kasvavale terroriohule. ja väga palju on kritiseeritud ka e-, infovahetuse korraldamist liikmesriikide vahel, aga ka ametite vahel, nii korrakaitse kui ka piirihalduse puhul see ekspertide rühm lähtub järgmistest kaalutlustest. kõigepealt, ja ilmselt olete te sellega nõus, infosüsteemid peaksid teineteist täiendama. me peaksime vältima igasugust kattuvust ja kindlasti kõrvaldama kõik praegu öö, äh, kõik praegused äh, kattuvused, aga loomulikult peame täitma ka, ka augud, kui selles struktuuris auke on me peaksime lähenema moodulite põhiliselt sellele, kasutama ära tehnoloogilisi arenguid nii palju kui võimalik ja rakendama selliseid põhimõtteid eh, nagu privaatsus kohe algusest peale ja kui me keskendume nendele infosüsteemidele, peaksime me tagama ka selle, et põhiõigustest peetakse kinni täies mahus nii Euroopa Liidu kodanike kui ka kolmandate riikide kodanike puhul. ning loomulikult peaksime keskenduma ka sellele, et äh, kas on võimalik äh, infosüsteemid omavahel ühendada ja koostalitusvõimeliseks muuta, kui see on vajalik ja võimalik. ning äh, see peaks tähendama ka seda ja seegi on üks meie eesmärkidest, läbi vii-, läbi viia päringuid süsteemis lihtsamini, kui seda on võimalik teha praegu ma peaksin teile siis praegu andma ülevaate hetkeolukorrast ja mis me oleme teinud seal ekspertide rühmas, kuid eh, ma tahaksin võib-olla natukene lahjendada ootusi eh, võib-olla, sest et eh, see ekspertide rühm on alles oma tööd alustanud. ja loodetavasti meie positsioonid äh, on natukene selgemad pärast järgmist äh, rühmakoosolekut ja saame siis võib-olla jagada teiega täpsemalt informatsiooni. härra Julian King tuleb ka vist kaheksandal novembril äh, meie ekspertide rühma, ta on väga huvitatud sellest ja, ja siis kindlasti saame me teiega jagada ka tema seisukohti. kuid võtaksin siis selle pildi kokku praegu nii. me oleme väga palju keskendunud nii kõrgetasemelises eksperdirühmas kui ka allrühmades, mille me lõime siis selle rühma alla, sellele, et kõigepealt tuleks määratleda praeguste süsteemide kasutamine. et kuidas praeguseid süsteeme täpsemalt siis kasutatakse ning praegune kogemus näitab seda, et on äh, äh, kohti, kus äh, ei ole täielikult rakendunud see, mida me oleksime ette näinud, see on pettumust valmistav olnud, teatud pettumu- pe,, ähm, rikkumismenetluse, vabadused on alustatud ja me tahaksime selles kontekstis teiega jagada ka seda seisukohta, et tegelikult räägime me siis põhimõtteliselt kolmest süsteemist, võib-olla neljast konkreetselt äh, ja viisa infosüsteem SIS ja Eurodac, aga praegu käib äh, Eurodaki muutmise protsess, räägime sisse- ja väljasõidusüsteemist ja üsna pea, ma kujutan ette, on äh, tulemas ETIAS äh, Euroopa ESTA. nii et kui me kõik need asjad kokku võtame, siis ilmselt on selge, et praegu ongi just õige hetk vaadata äh, praegustele süsteemidele, vaadata seda, kas neid kasutatakse või ei, et kus on augud ja loomulikult mõelda siis ka teistele süsteemidele oleme löönud äh, kolm äh, allrühma, üks tegeleb äh, olemasolevate süsteemide uurimisega, üks allrühm uute süsteemidega ja siis on eraldi koostalitusvõime tegevusrühm ja nemad annavad siis omakorda aru kõrgetasemelise ekspertide rühma ees, nii palju kui see, mis puudutab näiteks kooltalitlusvõime ekspertide rühma, siis nendel on juba toimunud väga olulised arutelud äh, infosüsteemide äh, ühendatavuse osas, aga ka ähm, universaalse sõnumi formaadi osas, millele, millega peaks kaasas käima siis ka universaalne tabamuse süsteem, need arutelud on olnud lahtised ja need arutelud käivad äh, tõesti ähm, väga heas rütmis ja me tahame selle koostöö tõsta kõrgemale tasandile, aga sellega käivad alati kaasas sellised küsimused nagu fookuse täpsustamine ja kodanike õiguste kaitse mul on väga hea meel, et ilmselt detsembris äh, saame teile juba esitada vahearuande ja see on kindlasti palju sisukam kui see, mida saan öelda täna äh, meie ekspertide rühma töö kohta. ja meie ambitsiooniks on see, et kõrgetasemeline ekspertide rühm siis äh, kevadel annab välja lõpparuande ja selle alusel siis oleks võimalik üle vaadata ja teha soovitusi tulevaste seadusandlike lahenduste puhul. nagu te teate, praegu on ettevalmistavad, äh, käib ettevalmistav töö EU-LISA osas näiteks, seadusloome poolelt. ja see ilmselt äh, jõuab teatud faasi ka sii-, just selleks ajaks, kui meie töö oma lõpp, kui meie eksperdirühm oma lõppraporti esitab praegu on meil rohkem tööd olnud, kui oleme teinud edusamme. mind huvitab väga see, mida äh, tahaksite küsida teie, kas teil on küsimusi, kas mõni asi on, on teil südamel, loodetavasti me suudame vastata, aga teatud mõttes saame me olla valmis äh, sisulisteks aruteludeks äh, siis, kui meie töö võtab natukene hoogu juurde. aga suur tänu, härra esimees, olen juba niikuinii vist liiga kaua rääkinud nice.. Really... suur tänu. tõesti. Te rääkisite töörühma, eksperdirühma tööülesannetest äh, ja tulete meie ette ilmselt töö jätkudes ka tagasi. aga võtame siis äh, kolleegid, härra Coelho tuletan teile meelde, et tegemist on siis kahe süsteemi endise raportiga. Carlos, teil on sõna. suur tänu teile ja suur aitäh, härra Rüütel, et tulite. suur aitäh ka sissejuhatava sõnavõtu eest. mul on mitu küsimust ja alustan kohe. esiteks, eelmisel nädalal siis järelevalve koordinatsioonirühma esinaine ütles meie komisjonile, et eh, nende töörühm ei ole ekspertrühma osa arvestades, kui palju neil on operatsioonilist teavet äh, ja arusaama ning koostööd andmekaitseametitega liikmesriikides, küsin ma teie käest, et mikspärast ei ole see töörühm eksperdirühma osa? edasi, koostalitusvõime ja ühtne otsingu liides on kaks erinevat asja. aga nad tegelikult tekitavad äh, sama tegema sama eesmärki, edukamalt ja tõhusamalt kasutatakse ära olemasolevaid äh, süsteeme. kahekümnenda juuli koosolekul öeldi, äh, et enamik liikmesriike kasutavad tegelikult juba seda ühtset otsinguliidest. kas olete päri sellega, et oleks kiirem, kulutõhusam ja ilmselt ka andmekaitse põhimõtteid äh, arvesse võttev, kui Euroopa eh, üleselt kasutatakse seda ühtset liidest. ja edasi sellel samal eh, koosolekul öeldi ka seda, et eh, kohustuslikult ei kontrollita Euroopa Liidu mittekodanikke, kas saaksite detailsemalt seda valgustada? ja siis kahe kohta. minu arust on muretvalmistav see, et viis liikmesriiki on seotud rohkem kui poole poolte hoiatusteadetega ning muret tekitab ka see et, et seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti sellest on viisis ja tuleb täpselt samast viiest liikmesriigist. kas keegi on püüdnud mõelda, mikspärast see nii on? ja minu viimane küsimus. Äh, sissi vahearuandlus toimub aasta lõpus ja pärast seda tuleb järgnevalt ka hinnang kuidas eksperdirühm sellesse ettepanekusse äh, suhtub, äh, kas teete kaastööd või mitte, suur tänu. suur tänu, härra Depree, palun ah,. suur tänu. austatud esimees, suur tänu, härra Ruute, kogu selle info eest, mis on äh, üldiselt kuidas nüüd öeldagi äh,, Äh, hädavajalik ja alles äh, elementaartasandil, sellepärast et alles on asjad äh, hoo sisse saanud ja neid asju oleks pidanud tegema natukene varem, võiks öelda isegi, et märkimisväärselt varem. ja meie komisjonis oleme me, me selle tähelepanu juhtinud korduvalt, oleme rõhutanud, kui oluline on erinevate süsteemide koostalitusvõime. ja nüüd ajakava Te ütlesite, et kavatsete esimese raporti esitada detsembrikuus. kuid on juba ettepanekuid, mis tuginevad meie komisjonis analüüsile, ettepanekuid, mille me oleme juba esitanud. Eurodac võtame näiteks, siis äh, ES-süsteem ja koostalitusvõime probleem nende kahe süsteemi vahel, kui tuua üks võim-, võimalik näide ma arvan, et teie ekspertrühm peaks ka kiireloomulisemalt tegutsema. me peame hakkama otsustama, mis on võimalik, mis ei ole võimalik ja me peame hakkama pärast oma otsuseid muutma, kui me ei saa olla ette juba õigeid otsuseid langetanud. võtame näiteks riigi, riiki sisenemise, riigist lahkumise süsteemi ja Eurodaki ES-süsteem äh, kõikide kolmandate riikide kodanike jaoks äh, näeb ette sõrmejärje kontrolli ja näokujutuse kontrolli Euroopa Liidu sisenedes. ja seal peab olema kirjas ka riiki sisenemise riigist lahkumise kuupäev. kui need inimesed ei lahku eh, piisavalt kiiresti, siis nad on ebaseaduslikud, ebaseaduslikud riigis viibijad. Eurotakis liikmesriigid peavad andma andmeid kõikide ebalegaalselt territooriumil asuvate inimeste kohta Eurodaki. ja samas ei ole ette nähtud koostöölitud võimet nende EAS-i ja Eurodaki vahel. mis mõte sellel siis üldse on? mida siis Eurodakiga üldse teha? kas see on lihtsalt mingi raamatukogu? kuhu sisestatakse ebaseaduslike isikute andmed. mis mõte sellel on, kui ei ole ette nähtud hädavajalikku koostööliitusvõimet? seda tuleb teha kiiresti, sellepärast et ettepanekud on juba esitatud, me hakkame neid läbi vaatama ja äh, nüüd hakkame juba dokumente läbi vaatama, läbirääkimised on tulemas ja, ja nii edasi ja nii edasi. miks mitte siis kiiresti seada oma prioriteedid paika ka sellistes küsimustes, nagu see näide, mille ma teile tõin? proua Sippel, palun. suur tänu ja suur aitäh ka härra Ratas eile, et et tulite väga kiiresti pärast meie kutse edastamist teile äh, meie juurde siia. härra Koalju tegelikult juba viitas sellele, et andmekaitse järelevalve äh, töörühm sissi jaoks ei ole kaasatud eksperdirühma töösse. tahaksin küsida, et kes need eksperdid seal on selles eksperdirühmas, no mitte nimeliselt, aga millistest eh, valdkondadest on nad pärit ja kuidas on eh, see nähtav siis ka teie alltöörühmades, kes seal on, kes seal aru peavad eh, ja kes toovad oma ekspertteadmised nendele koosolekutele? siis alltöörühmade kohta tahtsin küsida veel lisaks ka, et te räägite paralleelstruktuuride ja paralleeltöö vältimisest, äh, andmebaasides, samas äh, igasuguste puudujääkide tuvastamisest, aga kui allrühmad räägivad omavahel olemasolevate süsteemide kohta ja püüavad leida igasuguseid puudusi ning äh, ka paralleelseid struktuure, nüüd räägitakse samas uute süsteemide loomisest, olgugi et teadmata on praegu, kui palju töötab äh, süsteemides paralleelseid funktsioone, kus on puudujäägid ja samuti äh, ei ole väga selge veel koostalitusvõime lõplik seis. seetõttu tahaksin küsida, et kuidas need alltöörühmad omavahel suhtlevad, kas toimub infovahetus, kas tehakse paralleelselt samasugust tööd? siis ka koostalitusvõime kohta tahaksin teada, et äh, kuidas me peaksime seda mõit-, mõistma. kas äh, üksikud andmebaasid on niimoodi loodud, et nad äh, üksteist täiendavad või nad peaksid kuidagi sisemiselt ühte, üheks süsteemiks loodama, niimoodi, et üks politseiametnik või kes iganes saaks ligi pääseda erinevatele andmebaasidele ning kas seal on piiranguid? ja siin on loomulikult ka tehniline küsimus, kas need tehnilised andmebaasid äh, räägivad omavahel, kas nad kasutavad ühesugust keelt, äh, äh, kuidas infovahetus toetub ja kui on mõeldud selle peale, et ainukene isik, kes näiteks saab sissile ligipääsu, võiks saada tulevikus ka näiteks Eurodacile ja teistele andmebaasidele ligipääsu. Ehm, mis on saanud nendest põhimõtetest, mille peale me oleme mõelnud andmete ehm, ka kokkuhoid nii-öelda ja teiseks eesmärgipärasus. sellepärast, et kui nüüd avada kõik andmebaasid kõikide jaoks, siis on meil ehm, suur probleem. siis veel üks suur probleem on koostalitusvõime. mul on meeles, millised raskused olid meil tegelikult sissi- ja vissisüsteemidega äh, juba tehniliselt kättesaadavaks ja kasutatavaks teha, aga kui me veelgi laiemaid andmebaase loome, siis kuidas saame me need kõik üheks koostalitusvõimeliseks süsteemiks luua, kas teate, kuidas ja lõpetuseks aasta alguses on raport kavas välja anda äh, avatud küsimusi nii palju-palju ja tahaksin küsida, kas tegemist on mingisuguse vahearuandlusega või juba äh, kokkuvõtva raportiga või mida konkreetselt see aruanne siis peaks sisaldama niimoodi, et äh, tulevikutööks saaksime me siit suuniseid näiteks olemasolevate andmebaaside sidumiseks või uute loomiseks? proua Intvelt, palun. suur tänu teile. põhimõtteliselt äh, toetan ma seda, et äh, infoandmebaasid pandaks kokku omavahel. seda sellepärast, et äh, tagada meie kodanike turvalisus. aga mõned küsimused mul siiski tekkisid ja esimene ei ole isegi tegelikult härra Rüütele suunatud, vaid meile kõigile endile. ma arvan, et me ei räägi siin praegu mingisugusest äh, haldusküsimusest, mis on vaja lahendada, või tehnilisest küsimusest, see on poliitiline küsimus. mikspärast jääb see suletud uste taha äh, eksperdirühmale arutada, me räägime suurtest poliitilistest küsimustest äh,, Äh, mis mõjutavad meie kodanikke ühel või teisel moel. nii et äh, küsimus ei ole mitte pelgalt tehniline ja me oleme tegelikult äh, samasuguseid vigu teinud ka varem. me peame tõstma sellele poliitilisele tasandile, aga oleme teinud seda ka varem. nüüd, härra Rüütel, ma ei ole päris kindel et mida te siis täpselt omavahel ühendate? Te nimetasite mitmeid andmebaase. aga päris selge ei ole, mis millega ühendatakse, kas need on Euroopa andmebaasid, on need liikmesriikide omad? siis äh, siin äh, liikmesriikide vastavad andmebaasid, näiteks äh, ka Schengeni piirikoodeksi ülevaatamise võimalused. päris põnev oleks ka teada, et kuidas äh, seda ühtset kasu, otsimisliides kasutatakse, kuidas need omavahel on seotud, need andmebaasid, ja kuidas on need liikmesriikide ja äh, Euroopa-ülesed andmebaasid seotud omavahel veel kord ütlen, et koostalitusvõime on tehniline küsimus, aga me ei räägi tehnilistest asjadest. tõsine probleem on see, et andmebaase ei kasutata korralikult, neid ei uurita piisavalt põhjalikult, ei esitata päringuid ja nii, nagu härra Kõlja ütleb, ainult äh, viis liikmesriiki äh, äh, on sisestanud sinna suurema osa informatsiooni nii et meil võib olla andmebaase N pluss üks, aga kui meil ei ole piisavat infot seal ja neid ei kasutata piisavalt, siis mis mõtet on neid andmebaase kõikiga omavahel ühendada? ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, et me peame olema veidi ettevaatlikud. et me anname tehnoloogiale vabad käed, sest tehnoloogia on ainult vahend ja see ei muuda meie maailma turvalisemaks, kui me seda korralikult ei kasuta. ja lõpetuseks jääb mulle selline mulje, et pärast üheteistkümnenda septembri rünnakuid Ameerika Ühendriigid äh, äh absoluutse informatsiooni kogumise alustasid äh, ja see äh, pidi meie kõigi elu turvalisemaks muutma. no minu jaoks ei muuda see maailma küll äh, kaunimaks ja kellegi jaoks ilmselt mitte äh, nii et mul jääb selline mulje, et äh, kogu see äh, asi, mida me siin Euroopa tasandil teeme, tundub väga USA jälgedes käimine, tahtsin lihtsalt teada, kas see on nii või mitte. proua Lauristin, palun. suur tänu ja suur aitäh, härra Ruta, et äh, andsite meile selle ülevaate, saan aru, et tegemist on esialgse ülevaatega, aga ootan äh, seda aruannet ja minu küsimus on tegelikult jätkuks sellele, mida ütles Sofi Intevelt. ma olen täiesti nõus, et küsimus ei ole mitte haldus- või tehniline küsimus, vaid küsimus on võimus, selle kasutamises ja selle kontrollimises. ja selles kontekstis on minu esimene küsimus et kui te praktilise tööga edasi lähete, siis äh, kas juba olete mõelnud mingisuguse statuudi või õigusakti peale, mida me saaksime siin arutada ka, et äh, kuidas kõik need reeglid on meie enda andmekaitse põhimõtetega kooskõlas, sest äh, hea on teada ju, et tõesti, te püüate kindlasti neid tingimusi täita, aga nagu me teame, siis just detailid on eelkõige üliolulised ja, ja neid asju peaks siin ikkagi kontrollima ja arutama. siis äh, koostalitusvõime küsimus on keeruline küsimus ja ma ei hakka nende suurtest andmebaasidest üldse küsima, aga näiteks koostalitusvõime äh, liikmesriikide andmebaaside ja Euroopa tasandi omavahel, sest äh, tulles riigist, kus liikmesriigi andmebaasid on väga hästi kontrollitud, nende kasutus on hästi kontrollitud, kõik äh, väärad äh, kasutamised äh, saavad kohesed sanktsioonid, isegi politseiametnikke on vallandatud, kui nad on alusetult andmebaase kasuta-, kasutanud lihtsalt oma uudishimu rahuldamiseks või muuks aga kuidas on lood teistes liikmesriikides? kas teie aruandes võiks äkki tuua välja tõsine olukord liikmesriikides, kuidas on olukord eh, liikmesriikide andmebaaside endaga? ja kas neid kasutatakse, kui on vaja ja kus on siin puudujäägid? sest mulle näib, et riikidevahelised erisused on niivõrd suured et need võivad tuua rohkem kaasa probleeme, kui pakkuda lahendusi. ja uut lahendust oleks vaja. siis äh, metaandmete harmoneerimine äh, rahvusriigide liikmes äh, andmebaasides ja siis suures katusandmebaasis. ning siin on loomulikult väga palju ka tehnilist tööd vaja ära teha. kes seda teeb? kas on mingisugune hange käimas? kellele see töö usaldatakse? kas on eraettevõtted, kes seda teevad või kes konkreetselt? Teie ekspertrühm viib läbi süsteemset analüüsi ja loob võrdlusaluseid niimoodi, et äh, töö tulemus oleks ootustega kooskõlas ja siis te ütlesite, et teile meeldib see, et läbi süsteemi disaini on juba äh, andmete äh, turvalisus tagatud ja meile ka loomulikult äh, meeldib see privacy by design mudel, aga mida te täpselt sellesama privacy by design all konkreetselt oma süsteemis mõtlete? aitäh! suur tänu, Marju! ja viimane kõneleja on Anna Koomes. kontrollin, ütleb esimees, et kõik äh, on sõna saanud, kes tahtsid. jah, Anna Koomes siis palun. suur tänu, härra Ruta, et tulite, suur aitäh ülevaate eest. mina tahaksin küsida, ma saan aru, et kui te räägite koostalitusvõimest, siis te ei räägi mitte ainult ligipääsust andmebaasidele, vaid ka tehniliste võimaluste koostalitusest, mis äh, võimaldaksid äh, ligipääsu. ja sellepärast ma tahaksin teada, kas ekspertrühm kontrollib, et see toimuks ka liikmesriikide sees, mitte ainult liikmesriikide vahel. ja veel üks küsimus. kas küberturvalisuse peale on keegi mõelnud? sest see võib olla väga suureks probleemiks, äh, eriti kui me räägime andmete jagamisest. ja siis minu kolmas küsimus. kas koostalitusvõime kaasab ka mõelnud selle peale, Äh, investorite programmid, nii-öelda kuldsete viisade programmid, tegelikult korruptsioon, mille läbi äh, on võimalik osta lihtsalt omale viibimisõigust või kodakondsust. või mõtleme ainult nende inimeste uurimise peale, kes on vaesed ja kannatajad ja koputavad meie uksele. rääkisite ka ETIAS-ist kui võimalikust Euroopa ESTA süsteemist aga meie broneeringu infosüsteem, mis juba võluvitsana peaks toimima siin terrorismi vastu, sellesse süsteemi ei ole kaasatud äh, näiteks eralennud. mis siis näiteks oleks, äh, kui eralennukiga lendajad äh, kaubitseksid mingisugustest keelsetest asjadest, keelustatud asjadega või toetaksid ka terroriste. kes andmeid vahetab siis eralennufirmade ja eralennukite kohta? suur tänu ja Sofi Intvelt kiiresti veel, palun. jah, kiiresti küsin. võib-olla ütlesite, aga ma ei ole kindel, kas ma nüüd õigesti kuulsin selle äh, komisjoni liikmete kohta ja äh, nende ettevõtete kohta, kes, keda, kellega on räägitud tehnili-, tehnika valdkonna küsimustes, kes annavad teile materjali, kes teevad ära need rakendused? kas tulevikus on selle peale mõeldud? esimees nagu äh, ütlesite, tuleb välja ka eksperdirühma aruanne ja ootame pärast neid küsimusi, seda aruannet kindlasti. aga kas siis kahe Äh, hindamisaruanne, millised mõtted on teil selle kohta meile jagada? kui lubate, siis ma püüan vastata mitmetele teie küsimustele, ütleb äh, härra Ruute ja kui ma ei ole vastanud, siis, siis saame täpsustada. viimane küsimus, äh, siis faktiline informatsioon. praegusel hetkel oleme me komisjonis jõudnud sinnamaani, Äh, peadirektoraat on äh, siis äh, kahe ülevaate koostamisel ja see peaks üsna, üsna pea välja tulema. aga alles töörühmade vahelised konsultatsioonid töö, toimivad, nii et asi on käimas. ja selle hindamisaruande te meie käest ka saate püüan rääkida veidi üldisemalt ja ütlen, et äh, väga oluline oli see eksperdirühm kokku tuua ja teie küsimused väga hästi illustreerisid seda. Äh, ja nagu te, härra Depre ütlesite, oleks parem olnud, kui oleks seda teinud ka varem juba. tõesti, aastate jooksul oleme töötanud äh, mitmete IT-süsteemide kallal ja tegelikult Need äh, lähevad veelgi kaugemale, need andmebaasid, kui ainult need, millest me oleme libekomisjonis rääkinud. nüüd on vaja kõik see asi kokku tuua ja vastata ka proua Intervelti viimasele küsimusele. me ei ole ühegi ettevõtte poole praegu pöördunud, aga me kasutame EU-liiset just tehniliste äh, täppisteadmiste jaoks peamiselt just liikmesriigid ja Euroopa amet, mis toovad kokku selle info, mis meil praegu olemas on. sest et ma tajun teie küsimustest äh, ja võib-olla oleks olnud küll äh, lihtsam äh, eraettevõtete baasil seda üles ehitada, seda Äh, struktuuri, aga see oleks olnud äh, palju keerukam oma sisus. meil on vaheraport plaanis, äh, Sir Julian King kannab selle ette ilmselt novembri alguses. vaheraporti lõplik valmimine on detsembris, lõppraport tuleb aprillis-mais. aga ma ei luba, et see aruanne kõikidele küsimustele vastab. ilmselt tekitab see veelgi rohkem küsimusi ja võimaldab võib-olla küsimuste fookust suunata täpsemaks. aga parem hilja kui mitte kunagi. ja proua Lauristinile tahaksin ma öelda ja ma ei ole kindel, et see nüüd saab olema ekspertrühma kokkuvõte, aga Eesti süsteemid on mulle väga tugevat muljet avaldanud. seda, kuidas on võimalik samal ajal tagada kaas, koostalitusvõime, omavahel süsteemid ühendada ja samas ka andmeid väga tugevalt kaitsta. aga ma tean ka seda, et kui juba piiriüleseks koostööks läheb näiteks Eesti ja Soome vahel, siis kõik see asi muutub palju raskemaks. sest Eestis on teil andmed äh, väga olulise kasutuspiiranguga on äh, paiga sätitud, kes mida kasutada võib ja samal ajal väga suur ligipääsetavus. Äh, kogu andmestik on erinevates andmebaasides. aga ma ei tea, kuidas see riikide vahel siis nii hästi toimima saaks. härra Coelho, meie rühma liikmed on liikmesriikide eksperdid ja sellepärast siis järelevalve äh, töörühm ei ole meie juures otseselt esindatud, võib-olla oli see vale. meil peaks olema tihedam kontakt. aga meie mõte oli see, et liikmesriigid võiksid tegelikult ikkagi saata äh, esindajad siis meie eksperdirühma proua Sippel rääkis tegelikult äh, poliitilisest äh, dimensioonist. Hollandi eesistumise teekaart oli meil valminud, mida, mis arutati läbi ministrite vahel. ja siin on ka üks lisaelement, äh, mille me eksperdirühmas arutame, ütleb kõneleja aga sellel ekspertrühmal ei ole sellist äh, poliitilist dimensiooni, mida meil tegelikult oleks vaja ilmselt lähitulevikus, et selliseid tähtsaid arutlusi, elusid pidada, aga kui me seda üldse midagi ei teeks, siis oleks asi veelgi hullem. ja tõepoolest me oleme rääkinud äh, sellest ühtsest otsinguliidesest, millele te viitasite, ja see on üks ja väga konkreetne saavutatav eesmärk, mis äh, ekspertrühmast tuli. tegelikult juba igal liikmesriigil on ühtne otsi-, otsinguliides, aga see tähendab seda, et neid on kokku kakskümmend kaheksa ja need ei sobi omavahel kokku ja need ei ole ka tingimata programmeeritud sellisel moel, et nad sobiksid Euroopa andmebaasidega kokku. niisiis, praeguste süsteemide kontekstis ja tuleviku omade kontekstis vast ka on võimalik ehk, et me saavutame ühtse otsinguliidese ja isegi aasta lõpuks võib-olla oleme valmis seda ka rakendama. jah, härra Debre, on tõesti kummaline, et me räägime läbi äh, õigusteksti üle, samal ajal on meil ka ekspertrühm, äh, plaanitud on lõppraportit aprillis-mais, aga samal ajal me peame hoidma pilku peal ka käimasolevatel läbirääkimistel ja sellepärast oleme me keskendunud ka juba järgmisel ekspertrühma kogunemisel, nimelt novembri lõpus, kõikidele uutele süsteemidele. niimoodi, et äh, vaadata, kas oleks võimalik kuidagi läbirääkimistes kasutada sedasama lähenemist, ükskõik kas siis Eurodaki sisenemis- ja väljumis, väljasõidusüsteemi osas või nagu me oma ekspertrühmas oleme ka arutanud, äh, näiteks äh, ETS-i süsteemi potentsiaalne struktuur oleme mõned aspektid juba ka sellest aruteludest üle võtnud ja seda ettepanekusse, millega ilmselt tuleme novembri keskpaigas väljas, välja. proua Sippel. töörühma, alltöörühmad on organiseeritud niimoodi, et inimesed, kes osalevad, on samad nagu äh, eksperdirühmas, aga nad on öelnud lihtsalt ise, et mina tahaksin näiteks juba olemasolevate süsteemide äh, töörühma minna või siis koostalitusvõime äh, töörühma ja nad panustavad siis nendele äh, töörühmadele eraldi. rühmade moodustamine, liikmesriikide esindajad on siin, aga tegemist on väga tundliku küsimusega, sellepärast et äh, Äh, on väga kõrgetasemelisi eksperte ja esindajaid, aga siis on ka inimesi, kes tulevad lihtsalt eksperdi tasandilt. me oleme olnud tegelikult üsna avatud, äh, lubamaks inimestel osaleda selles äh, ekspertrühmas ja loodame, et kasutame seda võimalikult maksimaalselt, aga me ei saa seda garanteerida, sellepärast et me ei ole öelnud, et te peate olema äh, peadirektori tasemel või ministri, äh, ministeeriumi tasemel või kusagil äh, sellised tasandid ei ole me, me oleme eksperdirühmade koostamisel paika pannud. ja loomulikult all töörühmade töö kokkuvõte tehakse ikkagi ekspertrühma tasandil, meie teeme omavahel kokkuvõtted ning püüame seal asju kokku seada. näiteks eesmärgipiirangu küsimused ning me püüame tagada seda, et me ei kogu äh, topeltandmeid, äh, äh, andmete kokkuhoiu võimalused on asjad, mida me uurime. ajakava kohta ma juba ütlesin sissi vahearuanne, ütlesin seda ka, aga proua Antivelt, üks väga olulisi aspekte, mida teie oma sõnavõtus ütlesite ja äh, ka härra Julian King äh, aina enam rõhutab seda, kuidas seda kõike rakendatakse me peame tagama, et me mitte ainult ei otsusta midagi, vaid et me peame tagama ka, et kõike otsustatud kasutataks õigesti. ja see kokkuvõttes võib muutuda väga poliitiliseks, see tegevus. ilmselt te näete järgmiste kuude jooksul tugevat fookust selle, et pärast kõiki arutelusid, kes siis broneeringu infosüsteemi reaalselt ka kasutab. ja me peame vaatama endale otsa ja küsima, et mida see kõik siis tähendab ma arvan, et teie õigusandjatena, kui te otsustasite midagi, äh, te olete huvitatud sellest, et äh, seadusi rakendataks, kui teile see rakendusvaldkond ei meeldi, äh, siis te ütlete ilmselt väga kiiresti, et nüüd hakkame seda muutma. aga minu eesmärk on see, et kui õigusaktis kokku lepitakse, siis seadusesätteid täidetakse ja rakendatakse, aga selle üle saame me veel pikalt rääkida siis õigusaktide koha pealt ma arvan, et meil ei ole vaja andmekaitset mm, ratast siin hakata taas leiutama. see on meie jaoks juba kõik piibli staatuses. aga tegutseda on vaja ainult siis, kui eksperdirühm nüüd äh, tuleb välja oma järeldustega. esiteks EU-LISA Äh, määruse võimalik ümbervaatamine. võib-olla oleks meil vaja vaadata üle mitmed äh, õigusinstrumendid, öeldes, et äh, siin on paralleelstruktuurid, siin on puudused, siin on rakendusprobleemid, viidata nendele kõigile ja siis vaadata värske pilguga veel üle kõik need asjad, mis toimivad ja ilmselt räägime me sellel ajal ka veel endiselt mitmete uute ettepanekute üle. milline roll on õigusandjatel proua Komes, ma püüdsin vastata teie äh, küsimusele koostalitusvõime ja üldse päringuliidese kohta ja küberjulgeolek, väga oluline küsimus. sest me peame kaitsma oma süsteeme küberkuritegevuse eest, aga muidugi küberturvalisus äh, on küsimus, äh, mida me peame arutama ka tulevikus ja ilmselt räägime Äh, Turvalisuse Liidu rakkerühma nimel siin kunagi teie ees samuti. tegemist saab olema horisontaalse töörühmaga. siis kuldsete viisade probleemile te viitasite. teadagi jääb vaat need küsimused liikmesriikide pädevus, seal on ka julgeolekudimensioon nii et äh, peaks asja uurima. aga kui me räägime viisapoliitikast, siis me räägime Schengeni viisapoliitikast ja lühiajalistest viisadest. aga teisi äh, kontekste me ei puuduta, mis puudutab broneeringuinfot ja eralennukite kasutamist. ETS-e süsteemi ma ei ole päris kindel, ma küll kontrollisin aga ma ei tea, kas API andmed peavad olema juba äh, siia kaasatud. proua Laurstin tahtis veel midagi küsida, ütleb esimees, aga meil kahjuks ootab juba külaline siin ukse taga. nii et äh, Marju, vabandan. ja ma tean, et et kolleegid veel soovisid sõna, nii et aga meil on külalisesineja, kes, kes ootab. Julian King tuleb ka neid küsimusi meiega arutama, nii et vabandust, et teilt sõnajärje ära võtsin, aga suur aitäh detailsete küsimuste eest ja nagu näete, siis tõesti, väga palju küsimusi tekitab see, see temaatika. tänan teid, et tulite niisiis, kolleegid, täna kindlasti me räägime sellest teemast veel ja veel. nüüd läheme edasi oma tööga, päevakorrapunkt number neli. ja palume sisse oma külaliselt. palun tulge siia poodiumile, palun. As he's coming to the um, podium, just to explain ja samal ajal, kui meie külaline siia poodiumile tuleb, selgitan äh, ma meie komisjonile, et meie komisjoni koordinaatorid saatsid kutse arvamuste vahetuseks äh, härra Jacques Dubonile, kes on äh, Prantsusmaa kodanikuõiguste kaitsja ja meil on suur rõõm teda siin täna tervitada. ta on meie koja endine liige ja ka endine Prantsusmaa justiitsminister. härra Dubon on Prantsusmaa Vabariigi kodanike õiguste kaitsja, ta valiti selleks ju kuni juulini kaks tuhat kaheksateist, ta kaitseb ka äh, laste õigusi. see teema oli väga tähtis äh, ka meie koordinaatorite seisukohast, kui see kutse saadeti. tema töövaldkonda hõlmab väga paljusid erinevaid teemasid ja te räägite väga tähtsatest teemadest, mis kõik on meie komisjoni seisukohast tähtsad. loomulikult teie töö keskmes on põhiõiguste kaitse, nii nagu ka meie komisjoni töö keskmes. vabandan, et arvamuste vahetus pisut viibis. ja nüüd annan sõna härra Dubonile. palun, härra Dubon lugupeetud äh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu, et te äh, mind siia täna kutsusite. mul on suur rõõm olla jälle siin, aga hoopis teises, teise ameti kohusetäitjana. mul oli suur au ja rõõm siin äh, omal ajal töötada, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võtsime Pariisis vastu kodanikevabaduste komisjoni delegatsiooni, meil on olnud väga huvitavad äh, kontaktid ning sellest ajast peale oleme leidnud, et oleks väga tore nii meie seisukohast kui ka Euroopa Parlamendi liikmete seisukohast, kui meil oleks arvamuste vahetus nendel teemadel, mida teie käsitlete Kodanikuvabaduste komisjonis ning mis kuuluvad meile kui õiguste kaitse, meie kui õiguste kaitsjate pädevusse ja ma selgitan teile, mida, mis kuulub minu ametiülesannete hulka. õiguste Prantsusmaa kodanikuõiguste kaitsjad on omamoodi ombudsmanid, omamoodi õigusvahendikud va, vahemehed, kellel ei ole tegelikult täidesaatvat jõudu. meil on pigem moraalne jõud, nii nagu omal ajal need vahemehed olid. meie kui ombudsmani töö seisneb selles, et me lakkamatult uurime, kas õigustele juurdepääs on kvaliteetselt tagatud ja kas on tagatud juurdepääs sellistele avalikele teenustele, mis on vajalikud õiguse rakendamiseks. loomulikult me lähtume põhiõigustest, põhivabadustest loomulikult kasutame äh, liikmesriigi äh, seadust, äh, seaduseid ja sätteid. loomulikult lähtume ka ühenduse õigusest või Euroopa Nõukogu õigusest või siis Euroopa inimõiguste kaitsekonventsioonist. mis puudutab Euroopa Liitu, siis oluline on loomulikult ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta neile on antud teatavad volitused. me võime esitada soovitusi kohtutele, kui tegemist on kas diskrimineerimise juhtumiga, laste õigustega seotud küsimusega või halva õiguskaitse Äh, asutuse esindaja käitumisega ja nii edasi ja nii edasi. me saame teha oma tähelepanekuid äh, kohtutele, esitame kohtule oma tähelepanekud, kõik äh, osapooled võivad seda, neid tähelepanekuid kasutada, meie pooli ei vali, oleme kasutanud seda pädevust eelmisel aastal juba see mit-, sada, mitusada korda ja see on väga tõhus see annab äh, õigusliku seisukoha, mis on täielikult sõltumatu. ning ma arvan, et härra esimees kodanikuvabaduste komisjoni seisukohast võib öelda, et äh, kodanikuõiguste kaitsja no, äh, ametikoht peaks olema teile kindlasti huvipakkuv. ma katsun teha lühidalt. loomulikult olen valmis teile pärast küsimustele vastama, aga räägin ka peamiselt sellest õigust, nendest õigusest, millega me tegeleme. üks äh, kõige esimene neist on äh, teema, mis on väga asjakohane minu koduriigis, nagu paraku ka paljudes koduriikides ning äh, mille puhul mis on seotud nende terroristlike rünnakutega, mis on meid kõik meid tabanud äh, Prantsusmaad paraku mitu korda alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusest. selle teemaga seoses on klassikaline dialektika. Euroopa Inimõiguste Kohus Strasbourgis on ka seda teemat käsitlenud. nimelt tuleb leida õige tasakaal julgeoleku äh, kaalutlustel, legitiimsetel julgeolekupüüdlustel, mille eesmärgiks äh, on äh, võimu tugevdada, tugevdada haldussüsteemi, politsei äh, võimu, üldiselt nende võimu, kes vastutavad luuretegevuse ja uurimistegevuse ja ning kohtu-uurimise eest ning teiselt poolt põhivabaduste austamise vahel on vabaduse ja õiguse vahel vabalt tulla ja minna, kirjavahetust pidada ja nii edasi ja nii edasi, mis on tegelikult meie demokraatlike süsteemide suureks, suure võiduloo aluseks ja seda juba äh, kakssada või lausa kolmsada aastat. kodanike õiguste kaitsjana äh, mina olen kahe tuhande viieteistkümnenda aastast alates, äh, kui Prantsusmaal vaadati äh, sätteid, mis pärinevad tuhande üheksasaja viiekümne viiendast aastast alates ning kehtestati äh, erakorraline riigikord, see tähendab äh, seda, et sellise erakorraliste, erakorralistes oludes võib võtta meetmeid, mida tavaoludes võtta ei saa, toon teile ühe näite. ühesõnaga, erakorralistes oludes võib viia läbi reide öö, inimeste kodudesse või ka öösel äh, ja seda haldusorgani otsusena, selle Sionka otsuse saab langetada prefekt äh, ja tavaliselt äh, meie tavaõigusest lähtudes on selleks vaja kohtuniku otsust ja sõltumatu kohtuniku otsust. see on üks näide. aga võib ka teisi otsuseid langetada sellest ajast peale, kui erakorraline olukord kehtestati, on seda juba uuendatud kolm a-, kolm korda ja nüüd on siis äh, äh, erakorraline olukord, mis kehtib kahekümne esimesest juulist kuni kahekümne äh, esimese jaanuarini kuus kuud. ja me oleme esitanud oma üldisema kriitika erakorralist olukorda, erakorralist äh, riigikorda saab kasutada julgeoleku suurendamiseks, aga seda saab teha nii, et kehtib äh, äh, tavaõigus. meie arvates erakorralist olukorda ei tohiks tavaõiglusele kehtestada, kui tegemist on erakorralise väga lühikese peri-, perioodiga siis õigusriigi põhimõte ning vabaduste äh, austamine on piiratud. ja samas, kui äh, tegemist on äh, alalise või pikaajalise seisuga, siis ei saa seda lubada, sellepärast et see tahaks tagasiminekut meie põhi, vabariiklikest põhimõtetest see oli üldine seisukoht minu poolt äh, sel, selle teemaga seoses. ja kodanikuõiguste kaitsjana olen ma üksikasjalikult jälginud, kuidas seda erakorralist riigikorda on rakendatud, mul on olnud äh, üle kahekümne äh, kaebuse ja see võimaldas mul esitada täpsemaid soovitusi, mõned, millest mõnedest aga mõnesid ka kuulda võeti siis, kui kehtestati uus erakonna olukord kahekümne esimesel juulil. minu soovitused samuti, mis puudutavad seda, kuidas peab hoolitsema laste eest, kui toimuvad reidid kodudesse lapse juuresolekul Pariisi prefektuurid oma uues ringkorras võtsid arvesse meie soovitusi ja siis samuti, kui tege-, mis puudutab materiaalseid kahjusid selliste operatsioonide käigus, äh, siis äh, ka hüvitist on võimalik äh, pärast minu soovitusi kergemini saada selle uue seadusega seoses. nii palju siis sellest. ja siis te kutsusite meid siia, lugupeetud esimees, et rääkida rändajate olukorrast ning äh, iseäranis, et rääkida äh, olukorrast äh, Batcalees, Prantsusmaa linnas, Galeest, mis on Briti rannikule kõige lähemal, kolmkümmend, kolmkümmend kilomeetrit kaugemal, juba see rannik ootab, teisel pool La Manche'i, La Manche'i väina. ja seal algab ka siis La Manche'i tunnel ja sõidavad veoautod, autod, kes tänu tunnelile saavad kerge vaevaga ühelt poolelt teisele poolele ning ühenduvad äh, kahte rannikut. nagu te teate, Calais on juba aastaid kokku kogunenud kogu maailmast pärit sisserändajad, Afganistanist pärit inimesed, paljud su-, sudaanlased, eritrealased, aga ka loomulikult palju inimesi, kes on pidanud põgenema äh, Lähis-Ida konfliktide tõttu. miks siis täna on tekkinud selline äh, sisserändajate kogum sinna? see on arusaadav sellepärast et, et see tunnel on suletud. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal leppisid Briti ja äh, Prantsusmaa valitsus kokku Duque kokkuleppe näol. tegemist on Patkalee piirkonna ühe äh, väikese turistilinnaga, kus leping sõlmiti. ja sõlmiti siis see kokkulepe, millest lähtuvalt äh, Briti territooriumile sissetuleku kontroll leiab aset mitte Briti poolel, vaid Prantsusmaa poolel, Calais. ja seetõttu Prantsusmaa peab teostama siis äh, sissepääsukontrolle. ja me räägime siin tegelikult äh, Schengeni alasse me ei räägi mitte Schengeni alasse tulekust, vaid tegelikult äh, Schengeni alast väljumisest, sellepärast et britid ei kuulu ju Schengeni alasse. see kokkulepe on olnud jõus juba aastaid ja siia tänaseks on aru saadud, et tegemist on äärmiselt problemaatilise kokkuleppega. sellepärast, et äh, on tekkinud selline müür, äh, sellepärast et Ühendkuningriigi valitsus ei taha enam vastu võtta sisserändajaid, vähemalt mitte eriti. ja nüüd on tekkinud selline müür äh, mille taha on kogunenud tuhanded, tuhanded, tuhanded inimesed. inimesed, kes loomulikult tahavad jõuda Ühendkuningriiki, kes püüavad ükskõik milliste vahenditega, kas seaduslike või ebaseaduslikuga, kasutades inimkullereid äh, või äh, hüpates veokitele, hüpates äh, laevadele, seades oma elu ohtu, jõuda Ühendkuningriiki. näiteks hiljuti üks paar üritas hüpata, Eritreast pärit paar üritas hüpata veokile ja naine äh, jäi veoki alla, hukkus, on tekkinud selline olukord, kus Prantsusmaa valitsusel on väga raske selle olukorraga toime tulla. kohtusime kahe, kuuenda oktoobri, kahe, kuuendal oktoobril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ehk siis aasta tagasi raporti, kus toonitasime, et teatavaid põhiõigusi ei ole Galees austatud ja ja mõned nädalad hiljem Lilli halduskohus võttis meie raporti aluseks ning kohustas Prantsusmaa riiki võtma meetmeid, julgeolekumeetmeid selleks, et tagada äh, nendele inimeste julgeolek, kes esivad Galee piirkonnas äh, linnades ning teiselt poolt seati kohustus Prantsusmaa valitsusele teatav arv inimesi äh, pak-, ja pakuda nendele inimestele peavarju. ja siis valmistati konteinerid, kuhu sajad inimesed said, kus sajad inimesed said pea, peavarju, nelisada viiskümmend, kui täpsemalt rääkida. ja need on sellised väga olulised teemad, mida me tõstatame, tõstatasime ja tõstatame ka tulevikus. selles piirkonnas on täna tõenäoliselt umbes tuhat kakssada, tuhat kolmsada saatjate alaealist. see tähendab, et tegemist on inimestega, lastega, või noortega, kellel pole pereliikmeid, kellel pole mingisugust kodu, keskkonda, välja arvatud kriminaalsed ringkonnad kullerite näol, kes eh, seavad nad vägivalla ning seksuaalse vägivalla ohtu. Need alaealised on suures osu, ohus. ja sellise äh, linna, pagulaste linna laialisaatmine on humanitaarselt äh, mõistetav ning õigustatud, sellepärast et need inimesed äh, elavad äh, täiesti vastuvõetamatutes tingimustes. see on tõsi, aga samas, kui seda linnakut hakatakse lammutama, siis need täiskasvanud, kes on laagrites, tõenäoliselt äh, peavad minema vastuvõtukeskutesse, kus äh, mõned neist saavad taotleda varjupaika. aga mis saab alaealistest? seega just sellele küsimusele ei ole veel vastust. ja valitsus on, on, valitsusele on esitanud seda korduvalt, valitsus äh, on kinnitanud, et nad äh, kanna-, et kannavad selle eest hoolt, kuid mingisuguseid konkreetseid andmeid ei ole esitatud, kuidas seda tehakse, nii et meie ei saa tunnelda endast kindlalt selles osas, et kas neid alaealised tõesti kaitsetakse, kas neile pakutakse peavarju, kas neile pakutakse toetust ja kas äh, nagu meie õiguslik kohus on, lähtudes rahvusvahelisest laste õiguste konventsioonist, kas nendel lastel on kaitse neid tuleb äh, kaitsta, neid tuleb, neile tuleb peavarja pakkuda, neid tuleb elatada, neid, neile tuleb pakkuda ha haridust. Äh, see on kõikide riikide kohustus, kui tegemist on saatjate alaealistega. selline on siis olukord Galees ja see on väga päevakajaline küsimus ning äh, seetõttu loomulikult pean avaldama siinkohal selle üle muret. ja mis puudutab sisserändajat, siis Euroopa Liidu poliitika äh, on sulgemise poliitika minu arvates üldisemalt. ja väga problemaatiline lähenemine põhiõiguste vahel, võtame siin näiteks Euroopa Liidu ja Türgi vahelise kokkuleppe, kus äh, kõiki reegleid äh, eiratakse, ka aluslepinguid, äh, sellepärast et see tähendab seda, et inimesi saadetakse tagasi riiki, mille turvalisuses ei saa olla nende isikute seisukohast kindel. see on Euroopa inimõiguste kaitsekonventsiooniga vastuolus ning see on ka põhiõiguste harta ning aluslepinguga vastuolus lisaksin veel, et üldiselt on võimalik avada äh, seaduslikud rändeteed selle asemel, et lihtsalt riive ette panna. me oleme kuulnud, et, et Dublini määrust hakatakse üle vaatama, ei tea, kuidas seda on võimalik teha, paljud Prantsusmaal leiavad, et Dublinist on palju kinni, aga äh, keegi ei ütle seda äh, täpselt välja. Äh, lõpetan praegu minu poolt, need teemad loomulikult on teie töö keskmes ja üheksandal mail eelmisel aastal avaldasime raporti välismaalaste põhiõiguste kohta Prantsusmaal, väga suur raport, kolmsada lehekülge. selles raportis on väga täpselt sellelt kirjeldatud seda, kuidas praegusel hetkel olukord on ning äh, et inimõiguste riik Prantsusmaal ei, on oma olemuslikust küljest kaugenemas ning paljud välismaalased, kes varem võisid olla kindlad selles, et inimõigused on kõigi jaoks ühtsed, tunnevad nüüd, et kas eeskirjad või eeskirjade rakendamine on nende suhtes ebaõiglased suur tänu, härra Dubon, selle väga äh, laiapõhjalise ülevaate eest ja et rääkisite Galeest ja rääkisite saatjate alaealistest. ka see teema oli äh, koordinaatoritel südamel, kui äh, me teile selle küllakutse esitasime, nii et suur tänu, et te nende asjadega olete tegelema hakanud. kallid kolleegid, aega meil eriti palju ei ole ja ma tean, et härra Dubon nii avaldus on teil pannud mõtted mõlkuma, aga tehke siis väga lühidalt, kui küsimusi esitate, sest et täna on päevakorras väga palju teisi punkte ümberasustamise kohta, näiteks Euroopa Komisjonilt avaldus. aga alustaksin proua Koomessist, kes käis neljapäeval galees. suur tänu, härra Dubon! ja tõesti, mul oli suur au käia meie komisjoni delegatsiooniga juulis, vabandust, galees ja ma olen täiesti nõus äh, Äh, sellega, mida te just ütlesite. eriti selles osas, mis puudutab seda, et jah, ühelt poolt on näha, et ametivõimud teevad jõupingutusi selleks, et äh, võtta oma kohustused kanda nende inimeste suhtes, äh, kes elavad selles slummis ja see slumm on tekkinud äh, sellepärast, et inimesed on seal tegelikult äh, teel kuhugi mujale ja inglased takistavad neil äh, üle väina tulemist. selge on see, et need inimesed on seal kohal ja olukord on just nimelt alaealiste jaoks täiesti vastuvõetamatu, mul on väga hea meel, et te sellest rääkisite. Suurbritannia on alaealisi vist riiki võtnud või ei, kuid ainult tuhat tükki ja äh, millised on teie meelest äh, need tagajärjed mitte ainult inimõigustele, vaid ka julgeolekule, mida tegelikult valitsused teevad, kui nad need inimesed jätavad äh, niimoodi üksi ja rikuvad inimõigusi sellisel jahmataval moel, aitäh! suur tänu, ma vabandan, proua Koomes mitte kümme inimest äh, ei võtnud Inglismaa, vaid kakskümmend. proua Komes, ja mul on väga hea meel ka selle üle, et räägida sama selget keelt kui meie siin äh, parlamendis, mõned meist, kes ei ole nõus Euroopa Liidu-Türgi kokkuleppega, mis iseenesest on leping, mis äh, seab endale eesmärgiks inimõiguste rikkumise proua Koomes, ütleb äh, härra Dubon. me peame selle asjaga pöörduma Euroopa Kohtusse, see kokkulepe. kujutage nüüd ette, et see deklaratsioon, mis iseenesest ei ole deklaratsioon, et selline asi võetakse vastu, tuleb minna kohtu ette ja äh, viidata põhiõiguste hartale, minu meelest oleks see täiesti normaalne jah, äh, ma räägin siin poliitikutele juristi keeles, aga just äh, nendel momentidel on õigusel mingisugune jõud ja Euroopa Kohus on juba öelnud, et see läheb äh, aluslepingute vastu, see kokkulepe ja sellega tuleb arvestada. jah. härra Štehovski, palun. suur tänu, härra Dubon suur tänu, et tulite meile külla ja suur tänu, et viitasite galees toimuvale. ma olin üsna vihane, kui mina sealt galee visiidilt tagasi tulin ja häbi oli mul ka sest see, millistes tingimustes need inimesed elavad, on jube. ma olen käinud peaaegu kõikides Euroopa Liidu pagulaslaagrites ja kõige õudsemad tingimused, jubedamad tingimused on Galees ja ma olen natukene üllatunud, et äh, Prantsuse valitsus ei ole seal ette võtnud enamat. ja ma üritan äh, seda sõnumit äh, välja öelda väga tugevate sõnadega, aga seda meelega, ausalt öeldes keskaeg valitseb seal. Kui ma kohtusin inimestega vabaühendustest ja kuidas nad, kui nad rääkisid äh, mulle sellest, et väikelapsed käivad ümber, norivad kondoome, naised, keda seal iga päev vägistatakse, need ei ole asjad ja tingimused, mida me peaksime sallima. me ei tohiks äh, niimoodi äh, oma demokraatiat küll rakendada ja Prantsusmaa ometigi on demokraatia ja mul oleks väga hea meel, kui te viitaksite sellele olukorrale seal kogu aeg. inimesed on registreerimata paljud nendest inimestest on äh, kurjategijad ja me tõesti peame astuma meetmeid äh, selle vastu, et tege-, tegemist on nagu metsiku lään-, läänega seal ja saatmata, saatjata alaealised ja kõik sellised küsimused on sellega otseselt suhetud. ja veel üks küsimus. Te oskate väga hästi meie ajastu probleemid sõnastada ja tavatena ala pea pihta. ja üks asi, millele ma viitaksin, on Prantsusmaa kodanike õiguste rikkumine Norras. Norra on väidetavalt ka demokraatlik riik, kuid ma olen kohtunud juba nelja Prantsuse kodanikuga, kellelt võeti ära nende lapsed Norras mingisuguste absurdsetel põhjustel. hiljuti muuseas Arte tegi ühe reportaaži, reportaaži selle kohta. ja seega minu küsimus, et kas te olete võtnud ka Norra endale sihikule, Norra sotsiaalamet võtab lihtsalt lapsed ära Euroopa Liidu kodanikelt või Aafrikast sisse rännanutelt. ja seda kõike äh, mingitel väljamõeldud äh, arusaamatutel põhjustel, suur tänu! see konkreetne juhtum tõesti on äh, väga oluline, ma ise olen ka sellega kursis, härra Dubon samuti, ta võib-olla vastab sellele, proua Veržia. härra Dubon, äh, suure heameelega kuulasin teie tänast sõnavõttu, ma olen lugenud paljusid teie äh, Äh, avaldusi ja üritan teha lühidalt, äh, arvestades kõike seda, mida ütlesite, meie parlament ei ole teiega nõus äh, selles osas, mis puudutab legaalseid migratsioonikanaleid, kas teil on mingisuguseid konkreetsemaid ettepanekuid selles osas, kuidas Dublini määrust muuta, nüüd terrorism, kas teie poole on ka pöördutud kurikuulsa E S-toimiku puhul, äh, nagu on kuulda, üks meeleavaldus ametiühingu puhul jäi, äh, mm, keelati ära, sellepärast nad olid plakatile pannud S-i äh, ja terrorism ja inimõigused, ka siin on teatavaid probleeme ja nüüd Kalee. Teie aruanne eelmise aasta oktoobrikuust viis selleni, et mõned asjad said seal muudetud ja üldiselt Kale-, tähendab täpsemalt Kalees ja üldisemalt, eriti mis puudutab ähm, haavatavas olukorras olevaid pagulasi, inimesed, kellel on äh, siis erikaitset vaja, aga mustaks plekiks on äh, loomulikult äh, saatjate alaealiste küsimus ja järgmisel nädalal, kui ma nüüd õigesti aru saan, hakatakse seda laagrit siis laiali saatma ja see tähendab seda, et see teeb asjad ainult hullemaks. nagu ma saan aru, kõik võetakse seal maha, sealhulgas ka ametlikud struktuurid, sealhulgas haavatavatele isikutele ette nähtud äh, elamuruumid, ja need inimesed, kes on äh, tõesti siis, äh, kelle pabereid vaadatakse läbi, mina tahaksin küll, et jääks äh, sinna mingisugune ajutine vastuvõtukeskus, et oleks võimalik varju anda alaealistele, kes on saatjata. sest et neid on rohkem kui tuhat kakssada vastavalt eelmisel nädalal läbi viidud loendile ja mulle tundub, et need arvud on õiged see Prantsusmaa institutsioon, kes selle läbi viis, ei ole kindlasti äh, organisatsioon, mis taoliste arvudega liialdaks. ja seega, mis te arvate sellest ja suur tänu, et te olete selle teemaga hakanud tegelema ja tõesti põhiõiguste kaitsega te tegelete Prantsusmaa ei ole kodanikuõiguste kaitse, vaid kodanikuõiguseid deklareeriv riik, esimene riik, kes seda suure häälega kuulutas, aga see veel ei tähenda seda, et nad on kodanikuõiguste kaitsja. üks asi on need maha hõigata, teine asi neid äh, rakendada ja ausalt öeldes äh, me selle ilusa deklaratsiooni kirjatähest ja vaimust ainult eemaldume praegu. suur tänu, härra Ortföö. härra Ortföö ei soovi sõna ja proua Sippel siis viimase kõnelejana, palun. suur tänu, Claude arvestades seda, et aega ei ole, üritan teha lühidalt. härra Dubon, te juba ise viitasite ühele problemaatikale, nimelt ähm, eriolukorra seadusandlusele, et see tekitab probleeme, kui see kest-, see eriolukord kestab väga kaua. viimastel kuudel on väga palju äh, majapidamiste läbiotsimisi toimunud, aga ainult käputäiel juhtumitel ole, on see viinud konkreetsete vahistamisteni. ja tegelikult ma ei teagi, kas on üksainus äh, uurimine läbi viidud ja üks, ükski otsus tulnud. kas teil oleks äh, midagi selle kohta öelda, et millistel reeglitel äh, on äh, inimesi ähm, äh, pandud äh, siis koduaresti ja kui kaua need peaksid kestma ja veel üks küsimus galee kohta. kas on olnud varem või on praegu pärast langetatud otsust need laagrid lammutada tehtud ettepanekud, kuidas pagulasi paremini vastu võtta Prantsusmaal, sellepärast et Suurbritannias need inimesed ei ole teretulnud ja kas on, võttes arvestades äh, saadjate alaealisi, kas on öö, tehtud jõupingutusi nende inimeste pereliikmeid leida, et nendel inimestel vähemalt siis nendel alaealistel, kellel on pere Suurbritannias, juba oleks võimalus sinna minna. ja viimane märkus selle avalduse kohta veel te rääkisite sellest, et Türgiga sõlmitud kokkulepe on illegaalne. tahaksin siinkohal rõhutada, et arvestades komisjonis praegu arutelul olevaid dokumente, on paljudele inimestele jäänud mulje, et Euroopa Liit sulgeb ennast maailma eest ja et Äh, paneb kohustuse inimesi, kes abi vajavad, aidata kellegi teise õlule ja päästab iseennalt. ja mulle tundub, et äh, just ka väljaspool nähakse seda niimoodi. sest Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu liikmesriikides hoidutakse väga hea meelega äh, Eh, ise neid õigusi kaitsmas, mida teistelt nõutakse. see on eriti kibe, kui eh, me seda teistelt nõuame ja ise ei eh, käitu oma sõnade järgi. nii et veel kord suur tänu teie sõnumi eest. muuseas, täna eellõunal küsiti minu käest juba, et noh, kogu see asi on ebaseaduslik, kes siis peaks esitama selle ebaseaduslikkuse kohta hagi suur tänu, Birgit, aga ma ise küsiksin, ütleb härra esimees, ühe küsimuse, härra Dubo, enne kui te anna, saad, annan teile sõna vastuseks. paljud kolleegid on esitanud küsimusi Kalee kohta, aga ma tahaksin küsida, et milline teie roll Kaleega seoses on, te olete kodanikuõiguste kaitsja. Te olete võtnud endale nii palju erinevaid valdkondi hallata, laste õigused ja teised sellised valdkonnad, ja küsimus teile seega me nõuaks, nõuame siin, et võtaksid midagi ette Galee osas ja pagulaste laste osas, kellel ei ole saatjat, nii nagu proua Komes ütles, Suurbritannia on võtnud kakskümmend, see on absoluutne miinimum, see näitab üles sellist vastupanu, mida me ei ole varem näinud ja see tähendab seda, et ilmselt hakatakse pingpong diplomaatiat pidama äh, saatjate alaealiste õiguste osas ja minu küsimus teile, milline on siis teie roll täpselt? kas teil on õigus ja võim midagi ette kirjutada selles küsimuses, peate pöörduma kohtu poole või olete lihtsalt nõunikuks valitsusele. ja kui te vaid nõu saate anda, siis millises vormis te seda teete, sest see asi on pakiline. Nende laste öö, puhul, kes ei ole kellelegi mitte midagi teinud, nad pole öö, kellelegi liiga teinud ja kannatavad praegu ja see on küsimus mitte ainult Prantsusmaale, vaid ka Suurbritanniale, mõlematel valitsustel on kanda oma kohustus Teie roll äh, Prantsuse süsteemis on unikaalne ja ma täpselt ei tea, mismoodi see välja näeb. aga suur tänu, et te sellele konkreetsele teemale keskendute. ilmselt on teil äh, laual äh, nii palju teistki, aga see on meie jaoks ilmselt kõige olulisem küsimus. suur tänu, et meiega liitusite. kahjuks meil aega eriti ei ole, viis-seitse minutit vastuseks siis võib-olla vastate kirjalikult näiteks härra Štehovski küsimusele Norra kohta või, või muus osas, kui soovite. härra Tubo äh,, härra esimees, suur tänu! ma tahaksin kõigepealt vastata sellele küsimusele, mille, mis mulle esitati kõige lõpus. jah, kodanikuõiguste kaitsja on Prantsusmaal üsna erakordne amet. see loodi põhiseadusega aastal kaks tuhat kaheksa kahe tuhande üheteistkümnendal aastal alles hakkasime tööga pihta, nii et oleme alles viis aastat äh, vana ametkond, me ei ole kohtuniku rollis kindlasti, meil on teatud pädevused vahendamisena, vahendajana ja ühenduskohana. me esitame oma seisukohti kohtute ees ja mis puudutab selliseid teemasid näiteks nagu alaealiste küsimus tänases maailmas, siis meie peamine võim peitub selles, et me suudame valitsused, ametkonnad panna vastutama et nad kannaksid oma vastutust ja oleme seda ütelnud avalikkuse ees. Kalee puhul on täiesti selge, et kui me ei oleks seda aruannet kuuendal oktoobril kaks tuhat viisteist välja andnud, kui ma ei oleks alles hiljuti teinud teisi sellekohaseid soovitusi avalikkuse ees, kui äh, laste õiguste kaitsjad, minu asendajad ei oleks äh, eelmise nädala neljapäeval kogunud, kohtu- ko,, ko, kokku kutsunud kohtumist Inglismaa, Valloonia ja äh, Flandria laste õiguste kaitseinspektoritega ja kui me ei oleks ühist seisukohta võtnud vastu alaealiste osas, siis tänaseks ei oleks midagi muutunud. me ei oleks täna enam olukorras kindlasti, kus Prantsusmaa valitsus on võtnud endale kohustuse lahendus leida väga paljud esitasid selle küsimuse ja sellepärast ma sellel peatun, härra Štehovski, äh, proua Koomes äh,, alaealiste eh, osas on kaks teemat. kõigepealt küsimus selle kohta, et kas Suurbritannia eh, Prantsusmaa praegune valitsus kavatseb ukse avada selleks, et eh, saab tulla artikkel kaheksa alusel, ma kordan, see on artikkel kaheksa Dublini määrusest, perede ühildamine, kas nad avavad uksed selle artikli põhjal äh, Need on siis äh, lapsed, kellel on Euroopa Liidu mõnes teises liikmesriigid vanemad või sugulased ja kas äh, lisaks sellele kaheksakümnele, üheksakümnele noorele inimesele, kes on äh, kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast Suurbritannias vastu võetud, kas on valitsus praegu, Briti siseminister äh, kes kohtus äh, Prantsuse siseministri Kasneviga alles eelmisel nädalal, kas nad on valmis võtma kolmsada, nelisada, viissada noort inimest. loomulikult äh, see on küsimus, mis on lahenduseta, te olete parlamendisaadik, äh, ma ütleksin seda ka tervele kodanikuvabaduste komisjonile väga selge, on väga oluline, et Suurbritannia valitsus võtaks teadmiseks selle, et nendel on kanda vastutus eriti arvestades seda, et meil on Duque kokkulepe, kus Prantsusmaale on Äh, delegeeritud tegelikult äh, äh, Inglise piir, mis ju tegelikult asub La Manche'i väina teisel pool, mitte Prantsusmaa poolel, ja minu meelest Suurbritannia ei saa minna veelgi kaugemale, nendel on rohkem, suuremgi vastutus kui lihtsalt moraalne kohustus ja nendel on ka legaalne kohustus rakendada artiklit kaheksa Dublini kokkuleppest. ja siis teine osa sellest teemast, saatjate alaealised ja selle esitas väga selgelt proua Veržea ja proua Komes, kuidas me saaksime, eh, mida me teeme siis, kui eh, laager laiali saadetakse, meie ütlesime, et ei tohi maha tõmmata neid rajatisi, eh, ehk teisisõnu, see ajutine vastuvõtukeskus üle saja koha konteinerites ja siis perekestus Jules Ferry perekeskus ja seal on nelisada viiskümmend kohta paneelhoonetes. Neid ei tohiks maha võtta, neid ehitisi ja need inimesed peaksid seal koha saama nii kauaks, kuni on kokkulepe saavutatud Suurbritanniaga. mul on selline tunne, et see mõte leiab praegu järjest rohkem ja rohkem toetajaid Prantsusmaa valitsuskoridorides. proua Vergea ütles täiesti õigesti, esialgu räägiti sellest, et kõik tõmmatakse maha, kaasa arvatud püsiehitised, ja praegu mulle tundub, et võib-olla on võimalik, et üks osa nendest püsiehitistest jäetakse siiski püsti just nimelt selleks, et alaealised ja saatjad alaealised saaksid varju aga härra esimees, on muidugi täiesti selge, et ja mul on see tunne juba poolteist aastat, et äh, jah, asjad kuhugi liiguvad. ja muidugi ma nüüd räägin äh, natukene laiemalt kui see, mis kuulub minu pädevusse. Prantsusmaal, nii nagu ka kõikides teistes riikides, on avalikkus, avalik äh, arvamus see, mis on kandev jõud ja, ja loomulikult avalik arvamus praegu on väga huvitatud julgeolekuküsimustest eh, ja, ja tegeleb palju meie ees seisvate ohtudega, Prantsusmaa on sellega ju eh, väga hästi kursis, kakssada kolmkümmend inimest on terrorirünnakutes Prantsusmaal hukkunud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusest. nii et me, see teema ei ole meie jaoks võõras. aga samas avalik arvamus äh, arvab, et julgeolek äh, tähendab seda, et tuleb äh, pöörduda endasse ja ennast äh, sulgeda teiste ees ja ennast niimoodi kaitsta. ja loomulikult sellises õhustikus võib jääda mulje, et meie hääl on hüüdja hääl kõrbes, aga ma arvan, et see võib olla siiski kandev hääl. ja see ei ole muidugi Prantsusmaa probleem, nagu ma ütlesin. ja sellepärast äh, komisjon peakski, see komisjon siin äh, peaks äh, selle mõtte, seda mõtet levitama kõikides liikmesriikides. nüüd äh, inimõigustest rääkides laiemalt, ma vastaksin proua Komestele niimoodi, et jah, tuleb järele mõelda. inimõiguste ka- äh,, alalhoidmisest keeldumine tähendab teatud rikkumisi lõppkokkuvõttes tähendab ju seda, et me ei tunnusta enam inimese väärikust, meeste, naiste, laste väärikust. ja kas see tegevus omakorda ei vii ebaturvalisuseni? lisaks sellele laissez-faire poliitikale, mida ma olen öelnud varem, te esitasite selle küsimuse väga õigesti, tõstatasite teema hästi. ja nüüd legaalsed äh, rändekoridorid. proua Sippel, te ütlesite väga õigesti selle kohta, see on tagasisaatmise poliitika. Need legaalsed koridorid, tegelikult need on täna juba äh, lepingutes kirjas, need tingimused, mis tuleks täita näiteks äh, peab olema võimalus äh, viisasid anda, mis aitavad äh, väliskodanikel siseneda Euroopa Liitu, seda nimetatakse territoriaalselt piiratud viisasüsteemiks, see annab võimaluse loomulikult liikmesriikidele, kui nad nii otsustavad, välja anda viisasid aga Schengen, erinevalt sellest, mida väga paljud inimesed arvavad, ei takista tegelikult vastuvõtupoliitikat kuidagi rakendamast ja Schengen ei ole mitte mingisugune müür, mis on üles ehitatud, vastupidi. Schengeni piiride sees on tegemist vabaduste alaga ja see on väga tähtis. mis ma tahan öelda sellega? meie näeme ette selliseid legaalseid koridore ja tegelikult on nad seadusandluses juba ka olemas ja proua Veržea veel. Need kaheksakümmend kaks juhtumit, mis äh, minu lauale on jõudnud seal sellest plakates, juhtumist ei ole midagi, ühtegi juhtumit, millest te rääkisite. ja võib-olla on pöördutud äh, teiste instantside poole Prantsusmaal ja lõpetan härra esimees sõnadega. täna see, ja vastan sellega ühtlasi proua Sippelile, mis on välja pakutud inimestele, kes lahkuvad Galeest. nimelt äh, pakutakse neile siis võimalust pöörduda vastuvõtte ja ja suuna andvatesse keskustesse viiskümmend, kuuskümmend, seitsekümmend inimest keskuse kohta aga meie nõudsime, et seal oleksid, et seal oleks ka piisavalt juriidilist pädevust, et oleks võimalik läbi vaadata varjupaigataotlused ja siseministri seisukoht on, et selle palvele me, selle nõudmisele, selle nõudmisele täitavad. on neid, kes siis läbivad varjupaiga taotlused, äh, taotluste süsteemi, nende puhul siis otsustatakse, kas inimesel on õigus jääda riiki ja kui neil on õigus jääda riiki, siis nad ka suunatakse kuhugi või saadetakse tagasi siis need inimesed, kellel ei ole õigust jääda. ma ei ole väga veendunud kahjuks, et asjad praegu niimoodi välja näevad eriti arvestades seda, et väga paljudes omavalitsustes kuhu me tahaksime sellised keskused luua, on meeleavaldused nende vastu väga suured rahva seas. ja see tuleb sellest samast refleksist, millest ma rääkisin enne, refleks on praegu rahva seas äh, kalduda ksenofoobiasse kahjuks ja ennast äh, sulgeda teiste eest ja härra esimees, äh, üldiselt kokkuvõttes ütleksin ma siin Euroopa Parlamendi ees, et kui Euroopa Liit ei võta ennast kokku kui Euroopa Liit ei võta ette ambitsioonikat ja avatud rändepoliitikat, siis ühelt poolt äh, eitab Euroopa Liit iseenda ajalugu, meie ajalugu rajaneb äh, immigratsioonil ja avatusel, äh, mitmekesise identiteedi, identiteedil ja nagu Prantsusmaal öeldakse, siis me seame ohtu iseenda tuleviku think... suur tänu teile. ma arvan, et teie sõnavõttu hinnati siin kõrgelt. suur tänu. As, as you hear and if there are any questions you feel you did kui on veel küsimusi, millele teil ei olnud aega vastata, siis palun. härra Štehovski, Norra küsimusega ma ei ole üldse kursis. otsin järele ja saadan vastuse. kahjuks, kahjuks, kahjuks ma vaatasin seda dokumentaali, tean täpselt, mis eh, Norras toimub. Eh, nii et tõesti väga-väga põnev eh, juhtum. nii et olge hea, vaadake teie ka. ja kui soovite, siis palun vastake meie liikmele, suur aitäh teile, et tulite. Thank you, colleagues um.... We're running uh, fairly late, but I think head kolleegid, jääme ajakavast siin pidevalt maha, aga väga väärtuslik arutelu oli. Äh, Kalle raport äh, esitab äh, proua Komes neljapäeval. nii et väga hea, et saime selle arutelu siin enne ära pidada. head kolleegid, läheme siis edasi viienda päevakorrapunktiga, vabandan kõigi kolleegide eest, kes ootasid just seda päevakorrapunkti. oleme ajakavast maas nii et viis ja kuus võtame koos. tegemist on siis Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppega ja Gruusia ja Europoli vahelise vastava kokkuleppega. härra Dias de Meera oli väga lahke ja lubas eh, proua Gabrieli selle päevakorrapunkti arutamisel asendada. niisiis, meie ees on eh, selle, nende raportite eelnõud, kaks päevakorrapunkti on siis äh, operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepped äh, vastavalt Europoli ja Ukraina ning Gruusia vahel. ja raportöör? Äh, Gruusia puhul olen mina ise, ütleb esimees. aga ma palun, et härra Dias de Mera räägib siis kõigepealt sellest raportist proua Gabrieli nimel Ukraina kohta. nii et palun, teil on sõna. suur tänu teile, esimees. nagu te ütlesite, siis tõesti, Maria Gabriel on Ukraina ning Europoli vahelise operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe teema raportöör. ta palus vabandada, et ta ei saa täna olla siin et äh, raportit ise ette kanda ja sellepärast teen seda mina tema asemel. millest me siin räägime? tegemist on konsultatiivprotsessiga. Äh, nimelt äh, nõukogu peab heaks kiitma operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkuleppe Ukraina ja Europoli vahel. ja siin on väga palju informatsioonivahetust puudutavat, näiteks isikuandmete vahetamine ning salastatud andmete vahetamine samuti raportöör palub, et äh, raporti eelnõud libekomisjon toetaks ning kiidaks heaks siis vastavalt Ukraina ja Europoli vahelise leppe. ja mõte on selles, et Europol peab äh, Ukrainaga, kes on Euroopa Liidu võtmepartneriks, äh, toetama ja suurendama informatsiooni koostöö Ida-Euroopa riikidega on üldiselt tähtis ning eesmärk on kindlasti saavutada ka Ukraina assotsiatsioonilepingu tingimuste täitmine. infovahetus ning kuritegude ennetamine on kindlasti üks oluline punkt, mida see lepe võimaldab siin teha. nii et selle leppe näol tehakse väga pikk samm edasi ja Ukrainast saab organiseeritud kuritegevusvastase võitluse oluline partner Europoli jaoks esimesel mail eh, kaks tuhat seitseteist jõustub uus eh, Europoli määrus, seal on mitmeid eh, kaitseklausleid, näiteks ka isikuandmete kaitse oma. ja mis puudutab praegust operatiiv- ja strateegilist koostööd Ukrainaga, siis komisjon vaatab selle kokkuleppe edasi, üle enne maid kaks tuhat seitseteist ning eriline rõhk on sellel, et et eh, eraisikute isikuandmed oleksid andmekaitse kohaselt täidet-, kaitstud. ja Gruusia puhul loomulikult teate, eh, on ka proua Gabriel tegev. jah, aitäh, härra Dias-Demera, ütleb esimees yesterday. So, yep. Sorry, I was just looking at, this is the problem with chairing, I was looking at ma juba vaatasin, mis edasi hakkab saama päevakorras, äh, nii et vabandage, kaotasin siin järje, ütleb esimees, aga Gruusia küsimustes kohe hakkame sellest rääkima, aga ma tahtsin öelda, et Europol eh, tahab kindlasti süvendada operatiiv- ja strateegilist koostööd Gruusiaga ja Gruusia on terrorismivastase võitluse ja organiseeritud kuritegevusvastase võitluse oluline riik. tegemist on transiitriigiga välisvõitlejate jaoks ning oluline on võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu Gruusias ja rühmituste vastu. nii et eh, seetõttu Europoli ja Gruusia vaheline operatiiv- ja strateegilise koostöö kokkulepe selleks, et organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust luua ning äh, terrorismi vastast võitlust ellu viia, on väga oluline. selle uue rahvusvahelise kokkuleppe sõlmimine on Europoli nõukogu otsus kahe tuhande üheksandast aastast. Äh, Europoli määrus on rakendanud, on äh, jõustunud ja see näeb ette Eh, nii koostöökokkulepet eh, kui ka isikuandmete kaitset. Eh, pärast Lissaboni lepingu jõustumist need tingimused on muutunud ning Euroopa Liidu uus määrus jõustub esimesest maist kaks tuhat seitseteist kuni sinnamaani Euroopa Liidu Nõukogu otsused kehtivad. kahju muidugi on see, et Euroopa Parlament ei saa täielikult oma demokraatliku kontrollifunktsiooni täita artiklis kakskümmend viis äh, alusel Euroopa Liidu määruses on öeldud, et komisjon peab just äh, fookusesse võtma andmekaitse küsimused, äh, mis puudutavad operatiivkokkuleppeid, mis on sõlmitud enne esimest maid kaks tuhat seitseteist ning komisjon peab selle hinnangu ülevaate andma ning kui vaja, alustama läbirääkimisi nende kokkulepete osas. nii Ukraina kui Gruusia küsimuses oleme minu arust öelnud päris otsesõnu oma arvamuse välja, aga kui kolleegid ja variraportöörid on, kes tahaksid eh, sõna sekka öelda, kas on keegi neist kohal? härra Diaz-Demera tahab veel kord sõna, aga, aga härra Stettina, palun. saate teie sõna ja siis härra Diaz-Demera võtab arutelu kokku Anna Koomes soovib ka veel sõna, aga kõigepealt härra Stetile, palun. suur tänu, et andsite mulle sõna. mina tahaksin äh, öelda, et äh, Ahveti komisjonis oleme me äh, sellist valikulist õigusemõistmise süsteemi Gruusias väga sageli kommenteerinud ja arutanud võib olla niimoodi, et Gruusia palub jällegi Interpolist äh, anda välja endist presidenti härra Saakašvilit. vahistamismäärus on tema jaoks olemas juba Gruusias. mina sooviksin, et selline valikuline õigusmõistmine, mis äh, praegu äh, Gruusia ametivõimude poolt aset leiab, äh, seda peaks meie kritiseerima, sellepärast et Euroopa väärtustega ei ole see vastuolus, on see vastuolus ning äh, see ei ole äh, Gruusia suhtes õige, et me seda ei tee. Anna Komas, palun. ma olin just valimiste vaatlusmissioonil Gruusias ja selle visiidi osaks oli meie meeskonnas ka härra Stettina. me ei räägi siin nüüd Interpolist me räägime eh, Europoli ja Gruusia vahelisest koostööst ja see loomulikult tuleb eh, ka viisavabaduskokkuleppest, eh, mida meie heaks kiitsime ja nüüd, mis läheb ka nõukogust läbi. see on igal juhul meie kollektiivse julgeoleku huvides selline samm. ja loomulikult õigusemõistmisega on probleemid. aga asjad paranevad ja ma olen kindel, et Europoli ja Gruusia vahelise tugevama koostöö läbi on meil võimalik äh, asju muuta ja õiges suunas. nii et ma ei oleks siin negatiivselt äh, meelestatud, ei hoopis vastupidi, toetan seda täielikult. suur tänu, ütleb esimees, tõesti suur aitäh selle kommentaari eest Gruusia kohta. kui rohkem ei ole sõnasoovijaid, siis annan kohe sõna lõpetuseks härra Dias Demerale. suur tänu teile, esimees Maria Gabriel ütleb järgnevat, loeb kõneleja. kokkulepped eh, operatiiv- ja strateegilises koostöös eh, võimaldavad eh, võidelda meil terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu ning ta soovitab selle leppe heaks kiita Ukraina puhul, siis Gruusia puhul. Gruusia Äh, operatiivne strateegilise koostöö kokkulepe hõlmab ka isikuandmete vahetamist, nagu ma juba ütlesin. ja Europol peab äh, Gruusiat välisvõitlejate transiitriigiks. ning seetõttu on meil vaja kindlasti andmete vahetamist parandada. ja vastavalt äh, Mariale on see väga oluliseks võtmeküsimuseks selleks, et terrorismi vastu üldse võidelda. suur tänu! suur tänu, härra Tiiastamere, ütleb esimees. ja ka teile, Anna Koomes ja härra Stettina, suur aitäh teile nende ettepanekute eest. jõuame eh, seetõttu edasi väga pikkade sammudega. mõlema eh, raporti eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend viis oktoober kell kaksteist null null. suur tänu teile. ja suur aitäh, härra Tiiastamere, et võtsite sõna proua Gabrieli asemel. nüüd, head kolleegid, saame minna edasi punkti juurde seitse mis on uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajane hoiatamise süsteemi ja riskihindamismenetlus. Mikael Pooni on meie raportöör. tegemist on komisjoni ettekandega, kes kõigepealt teeb ettepaneku määruse jaoks, mis seda teemat puudutab ja palun, et komisjon teeks oma ettekande. ja siis palun, et härra Boni eh, vastaks sellele. nii et eh, komisjon, palun kõigepealt. Ah, yes, uh, good afternoon, Ute Stieg. Ute Stiegler Home peadirektoraadist narkootikumide vastase võitluse ning organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse äh, osakonnast. see ettepanek on pikkade läbirääkimiste tulemus õigusraamistikus, mis puudutab psühhoaktiivseid aineid. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal juba esitas komisjon ettepaneku paketti, mis hõlmas kahte ettepanekut ning mille eesmärgiks oli Euroopa Liidu tegevust kaasajastada ning kiirendada psühhoaktiivsete ainete vallas. ja see teema on muutnud äh, üha päevakajalisemaks, sest üha rohkem aineid tuleb äh, meie radari ulatusse, meie amet Lissabonis teostab järelevalvet üle saja äh, uue aine nüüd juba. nõukogud ei läinud, nõukogus ei läinud arutelud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta paketi osas hästi ning see ettepanek on kompromisslähenemisviisi äh, tulemus, kompromisslähenemisviisi töötas välja Hollandi eesistuja nõukogus äh, ning äh, selle tulemusele saavutati nõukogus järgmine kokkulepe, kokkulepe, mida toetab ka komisjon. nimelt ähm, läbirääkimised direktiivi osas, millega kriminaliseeritakse kahjulikud uued psühhoaktiivsed ained, jätkab oma menetlust ning komisjon on esitanud selle ettepaneku selleks, et varase hoiatussüsteemi ning riskihindamise süsteemi sätteid äh, uute psühhoaktiivsete ainetega äh, tuua Lissaboni keskuse seire keskuse määruse sätetesse ja aluseks on artikkel kaheksakümmend kolm ning äh, komisjoni esialgne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ettepanek. peaksin teile ka, teie tähelepanu juhtima ka sellele, et äh, Kodanikuvabaduste komisjoni on sellest kokkuleppest juba teavitatud nõukogus äh, Koreperis sõlmitud kokkulepete leppest teavitatud. viieteistkümnendal juunil oli see teema Koreperis päevakorras ning võeti seisukoht ähm, kinnitada selline uus lähenemi, lähenemisviis. ning ähm, selle eesmärgiks on, et nõukogu ja komisjon jõuaksid kokkuleppele. nõukogus lähevad asjad hästi, nõukogu äh, räägib samuti nendest äh, kahest ettepanekust kui paketist ning juba on toimunud kolm kohtumist selle teemaga seoses ja veel kolm on plaanitud enne aasta lõppu. ja meie komisjonis loodame, et õige pea võetakse vast-, vastu nõukogus üldine lähenemisviis ning äh, kogu pakett on valmis läbirääkimisteks Euroopa Parlamendiga. muudatused äh, määrusesse, puudutavad rahastamist Euroopa narkootikumide narkomaania seirekeskuse puhul ähm, ja selle eesmärgiks on ainult ähm, paremini rakendada seda uut määrust. ja see ei õõnesta edasist, edasist õigusloomelist tööd, äh, mis käsitleb äh, seirekeskuse tööd. suur tänu, härra Paani! kallid kolleegid, mul on hea meel, et lõpuks ometi tuleme sellest tupikseisust välja. koos komisjoni ja nõukoguga otsustasime selle uue lähenemisviisi kallal tööd teha. me kolleegid teid informeerinud sellest eh, ja tegime seda juba libe kohtumisel juunikuus. Euroopa Parlament kinnitas selle lahenduse heaks kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpphääletusega. mul on hea meel, et ähm, Euroopa narkootikumide narkomaania seirekeskuse asutamismääruse muudatamise kohta on tehtud ettepanek ning äh, et on tehtud ettepanek äh, varase hoiatussüsteemi ning äh, riskianalüüsi kohta ning selleks pla plaanitakse kiirmenetlust. ma tervitan äh, Euroopa Komisjoni ettepanekut ning mul on hea meel, et meie kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu võetud seisukoha mitmed elemendid on selles ettepanekus juba sees. aga loomulikult see on teistsugune ettepanek kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa Parlamendi hääletuse ajal, aga selline lähenemisviis on parem. parem on see, et hakkame rakendamisega pihta, kui et me jääme samamoodi ummikseisu tammuma kui me tegime tööd kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve kallal, siis otsustasime, et Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse muudatused, mille libe heaks kiitis, peavad jääma jõusse. see on meie jaoks oluline. tutvustan libes oma komisjoni neljapäeval, praegusel hetkel tahtsin öelda ainult nii palju, et olen püüdnud meie varase hoiatussüsteemi ning riskianalüüsi seisukohti veelgi lihvida ning äh, tuletaksin meelde, et äh, nii nagu komisjoni esindajagi ütles, äh, töötame me paketi kallal ning paketti kuulub ka direktiiv ning läbirääkimised toimuvad koos mõlema teema üle. paluksin komisjonile ja nõukogul selgitada, milline on asjade seis direktiiviga seoses, et neil oleks kogu süsteemist parem ülevaade ning kolleeg Theresa Imenese nimel, kes selle teema eest vastutab, tahaksin rõhutada, kui oluline on see, et me töötaksime üheaegselt nii Euroopa Narkomaankomitee Narkomaania Seirekeskuse kui ka uue direktiivi kallal. aitäh! suur tänu, härra Paulin! Te võtsite mult kõnelejate nimekirja ära, aga ma katsun mälu järgi seda teha, ma jätsin kõik meelde. alustame proua Stevensiga suur tänu, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, minu fraktsioon, Euroopa konservatiivid ja reformistid on üleüldiselt rahul varase hoiatussüsteemiga ning tõhusama lähenemisega psühho, psühhoaktiivsetele ainetele. olen äh, väga tähelepanelikult lugenud komisjoni ettepanekut äh, ja ma ei näe mingisugust põhjust, miks ma ei peaks seda kahel käel toetama. raportööri raport liigub ka õiges suunas, on aga üks tehniline küsimus, äh, mida ma tahaksin komisjonile esitada. Teie õigusloomelises ettepanekus ütlesite, et luuakse keskus, mis viib läbi erinevaid uuringuid ning teised Euroopa Liidu ametid saavad kasutada seda ametit selleks, seda keskust selleks, et samuti uurimisi tellida mina leian, et need taotlused tuleks esitada komisjonile ning äh, teaduslik komisjon peaks riskianalüüsi põhjal otsustama, kas äh, sellist äh, uurimust tellida ja mitte. kas komisjon saab otsustada, kas teadusuuring või uuring on oluline või mitte või lähtutakse teaduskomisjonist? kas ei oleks parem, kui keskus looks alguse äh, uuringu ja keskus leiab, et on vajalik uut uuringut, siis võiksime kohe koos teaduskomisjoniga tellida uut, uut uurimust, siis ei läheks aega kaduma ja ei peaks läbi poliitiliste tasandite tööd tegema. Anna Kallas, palun. toetan täielikult kõike seda, mida ütles härra Pooni. tõesti, tõesti kogu see teema peab kajastuma ka eelarves. aga juhiksin tähelepanu ka sellele, et me ei tohiks unustada seda, mida õppisime Hiinas. väga paljud uued psühhoaktiivsed ained on väikese muudatuse tulemus, väikesest molekulaarse muudatuse tulemus mingisuguses aines ja Hiinat ei huvita see mitte üks raas kui eksporti silmas pidada. nii et ma arvan, et me peame tegema midagi enamat äh, peale selle, et toetame Euroopa narkootikumide narkomaania seirekeskust, vaid meil oleks vaja mingisugust äh, konkreetset dialoogi Hiinaga selles küsimuses, me ei saa jätkata asja, lasta asjadel niiviisi edasi minna. anna hetk, palun. suur tänu! mina olen variraportöör selle teema küsimuses ja olen teinud koostööd härra Pooniga selle teema, teemaga juba mõnda aega, nii eelmine ettepanek kui ka praegune ettepanek, mis käsitlevad psühhoaktiivseid aineid, püüavad äh, ennekõike rõhku panna ennetusele. sisse püüakse tuua tõhusamaid, kiiremaid meetmeid. oleme pidanud kaua ootama, enne kui me saame need läbirääkimised lõpule viia ja kui nüüd on võimalik tulemusi saavutada, siis äh, on see ju igati positiivne. vähemalt sotsiaaldemokraatide seisukohast leiame, et komisjoni ettepanek on tervitatav, me ei näe mingisuguseid tõrkeid äh, selle ettepanekuga seoses, oluline on aga see, et see ka kiiresti rakenduks. suur tänu, Anna Hett ja Toomas Palm! Já bych chtěl říct, že pozice Evropského parlamentu už... lugupeetud esimees, suur tänu. Euroopa Parlamendi seisukoht on olnud selge juba mõnda aega, oleme eh, juba kaks aastat süstemaatiliselt tööd teinud selle nimel, et eh, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarvevahendeid eh, suurendada ning raportöör härra Booni on aidanud meil seda tööd teha süsteemselt probleem aga ei peitu ju Euroopa tasandil, vaid äh, liikmesriikide tasandil. liikmesriigid ei suuda õigeaegselt reageerida. ja seda mitmete narkootikumidega seotud äh, küsimustes. sellest ajast peale, kui majanduskriis alguse sai, on kõik kulutused, äh, mis olid suunatud narkootikumide vastasele võitlusele, sai langenud kärbete ohvriks. mina töötasin just nimelt sotsiaaltöötajana tänaval äh, neli aastat, kohtusin erinevate narkoot-, narkomaanidega ja hiljuti, kuus kuu, kuud tagasi kohtusin ühe oma endise kolleegiga, kes töötas samuti tänavatel ning kes rääkis sellest, et äh, narko-, narkomaanide arv kasvab nii et probleem ei seisne siis selles, et me ei suuda äh, reageerida väikestele molekulaarsetele muudatustele. Äh, me ei, äh, võib-olla ei suuda, me võib-olla suudame õigeaegselt hoiatusi välja saata, aga liikmesriigid ei suuda reageerida ja seetõttu tervitan seda, et Euroopa Komisjon äh, Äh, on siin ennetav, proaktiivne ning igati kiiduväärne on see, et raportöör soovib eelarvevahendeid suurendada ning süsteemselt narkomaania problemaatikale läheneda. aga kriitikaga peaksime suhtuma sellesse, et liikmesriigid ei ole suutnud tegutseda. see peaks olema meie sõnum ka nõukogule me tahaksime, et äh, siseministrid hakkaksid äh, narkomaania seirekeskusega tõesti koostööd tegema. paluksin komisjonil vastata, aga teha seda lühidalt, sellepärast et aeg on napp. jah, teen lühidalt. mis puudutab asjade seisu, läbirääkimiste asjade seisu direktiivi küsimuses, siis direktiiv sisaldab uute psühhoaktiivsete ainete määratlust ning see on kõige olulisem osa. me loome ka süsteemi selleks, et kriminaliseerida kahjulikud ained pärast seda, kui on läbi viidud riski hindamise menetlus narkomaania seirekeskuses. see on peamine sisu selles direktiivis, läbirääkimised lähevad hästi ning ähm, nendest kahest asjast peetakse läbirääkimisi ühiselt äh, nõukogus ning loodame, et aasta lõpus, äh, järgmise aasta alguses saab üldine lähenemisviis valmis. mis puudutab äh, uute ainete hindamist, siis praegune ettepanek süsteemi kohta on sarnane praegusele süsteemile, esitatakse algraport, mille võib algatada keskus, varase hoiatuse süsteem jääb alles kõikide ainete suhtes ja pea praktiliselt kogu info uute ainete kohta on, on olemas, aga algatajaks võib olla ka komisjon või nõukogu, nii et äh, raporti algatajaid võib olla kolm ning pärast sellist äh, hinnangut võib äh, komisjon taotleda riskianalüüsi, kui on tõendeid selle kohta, et et see aine seda väärib ning sellest lähtuvalt tuleb järgmine etapp mängu, see osa direktiivist äh, siis käsitleb seda, määruse ettepanekus seda ei ole, äh, siis järgneb äh, see osa, kus tuleks riskianalüüsiga kahjulikuks tunnistatud ainete puhul käivitada ainete kriminaliseerimise menetluse. ja mis puudutab viimast kommentaari, siis olen igati päri, dialoog Tiinaga on möödapääsmatu, oleme sellest teadlikud. härra Pooni, suur tänu! kommentaare ei ole, siis äh, raporti projekti tutvustatakse kahekümnendal oktoobril. suur tänu, kolleegid, teie panuse eest sellesse arutelusse. ja kolleegid, me jõudsime järgmise ümberpaigutamise rände küsimuseni, mis on väga tähtis küsimus, pisut hilja toimub ühine arutelu ja võib-olla siis Martin Ver-, Martin Verbe ja Henrik Nilsson soovivad tulla siia poodiumile. ja kui samal ajal kui Martin Verve ja Henry Nils, Henrik Nilsson siia poodiumile tulevad, siis teen väikese sissejuhatuse, sellepärast oleme ajast maha jäänud. tegemist on kolme teatisega komisjoni poolt, mis on kõik asjakohased, kui me räägime Kreeka varjupaigataotlejatest. kõigepealt, mis puudutab ümberpaigutamisest, siis maikuus või oli see juunikuus esitas Martin Vervey oma aruande meile nii et me ootame temalt viimaseid andmeid suure põnevusega ümberpaigutamise, ümberasustamise kohta ning tuletaksin teile meelde, et kahekümne viie, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal võttis äh, nõukogu vastu kaks otsust saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamiseks Itaaliast, Kreekast teistesse liikmesriikidesse. Rootsile on hiljem antud üheaastane äh, erand ümberpaigutamisest septembris, aga keeldus äh, Äh, parlament äh, viiekümne nelja tuhande, äh, käsitles parlament ka viiekümne nelja tuhande inimese ümberpaigutamist Süüriast ümberasustamise korras ning seetõttu ma paluksin, et meil toimuksid teatavad ar arvamuste vahendid härra Verveiga ka Euroopa Liidu Türgi kokkuleppega seoses härra Nilsson, varjupaiga osakonna ühendaja Äh, juht saab samuti rääkida meile äh, Kreeka äh, varjupaiga taotlejate olukorrast. kolleegid tunnevad väga tõsist huvi selle teema vastu ja Malen Björk on, on kohal ja äh, paraku mu teised kolleegid ei saanud täna siin kohal olla, annan sõna härra Pervele, kes äh, tutvustab meile, kuidas on asjad arenenud pärast oma viimast siinkäiku ähm.. suur tänu, härra esimees, ma kavatsen keskenduda tõesti siis hetkeolukorrale Euroopa Liidu Türgi avalduse osas, nagu te teate, Euroopa Komisjon võttis alles vastu kolmanda rakendusaruande selle ähm, avalduse kohta ja vaatamata raskustele öeldakse selles aruandes, on koostöö süvenenud ja kiirenenud. see, et oluliselt on langenud Euroopa Liitu tulnud inimeste arv, on jäänud samaks, hukkunute arv on äh, kukkunud ja nii eh, mahu poolest kui ka hinna poolest on tabatud väga palju kaabitsaid. tooksin kaks äh, arvu välja kuue kuu jooksul enne Euroopa Liidu Türgi avaldust jõudis Kreeka saartele seitsesada kolmkümmend üheksa tuhat äh, pagulast, kuus kuud pärast avaldust oli see arv langenud kaheksateistkümnele tuhandele. seitsesada kakskümmend üks tuhat äh, on siis vahe. see äh, arvu langus on oluliselt mõjutanud ka seda, kui palju on inimesi hukkunud tegevuse merel või kadunuks jäänud ja Rahvusvahelise migra-, rändeameti organisatsiooni kohaselt on kuue kuu jooksul aprillist kaks tuhat viisteist kuni oktoobrini kaks tuhat viisteist viissada kaheksakümmend kaks inimest hukkunud või jäänud kadunuks ja samal perioodil sellel aastal oli see arv nelikümmend kaheksa nii et näeme jällegi, et umbes viissada kolmkümmend kolm inimest on vahe. Need on väga olulised arvud äh, ja on tunnistuseks tõsiasjale, et Euroopa Liidu Türgi avaldus täidab oma põhieesmärke. Äh, marsruutide ümberpaigutamine on olnud suhteliselt marginaalne, marginaalselt on tõusnud äh, viimastel aegadel äh, teiste marsruutide kasutamine, aga ainult paar tuhat võrreldes eelmise aastaga. aga mis on veelgi olulisem, kui te vaatate nende sisserändajate gruppe, siis need grupid on väga erinevad. Need ei ole needsamad inimesed, kes enne oleks tulnud üle Kreeka ja nüüd valinud justkui mingi teise marsruudi. EASO-ga koos teeme koostööd kõikides kriisikeskustes ja rakendame Euroopa Liidu seadusandlust, pagulased võivad ja ja paluvadki varjupaika, kõik vaadatakse taotlused üle üksikult, kõigil on äh, võimalus apellatsiooniks ja kui esimese instantsi puhul langetatakse negatiivne otsus, võivad pagulased seda apellatsiooni võimalust kasutada ja teevadki seda. umbes neli tuhat inimest on äh, läbinud küsitluse äh, ja praegu umbes nelisada kaheksakümmend kaheksa nendest eelmise nädala Äh, kohaselt on siis äh, otsus langetatud teises instantsis. ja aruandlusperioodil on komisjon astunud samme selleks, et tagada vaba õigusabi äh, pagulastele kõigepealt läbi ÜRO Inimõiguste Voliniku Ameti erakorralise abina, aga ette on nüüd nähtud siis struktuuri, struktureeritum grant me oleme teinud koostööd suvel paljude ametivõimudega, ÜRO-ga, Kreeka omavalitsustega ja oleme teavituskampaaniat pidanud saarel. üle saja kohtumise on toimunud kaheksas erinevas keeles selleks, et informeerida pagulasi nende õigustest, nende võimalustest ja kõikidest võimalustest nende jaoks. me jätkame seda tööd nüüd natukene struktureeritumalt nimelt äh, infokeskused on siis kõikides kriisikeskustes. ja oleme rohkem abi andnud ka äh, meditsiinilise ravi puhul, puhastusteenused, alaealised, kellel ei ole saatjaid ja nii edasi. ja pärast äh, viimast korda, kus ma siin olin, on üsna mitmed juhtumid lahendatud alaealiste puhul, aga selge on see, et rohkemgi tuleks teha kõigepealt äh, äh, varjupaiga taotluse protsess peab olema kiirem selleks, et see püsiks tempos nende inimestega, kes jõuavad selle arvuga ja et ähm, vähendada koormat Kreeka saartele. apellatsioonikogude arvu tuleks suurendada ja selles osas on ka kokkulepe saavutatud Kreeka amet, ametivõimudega ja äh, täna on neid kuus need saab olema aasta lõpus kõik, vabandust, kuu lõpus kõik läheb hästi, kolmteist lisaks sellele äh, peab ka EASO ametnikke sinna saatma rohkem. ka see asi on pakiline ja me palume liikmesriikidelt jätkuvalt äh, toetust selles osas, et nad täidaksid oma lubadusi selles mõttes. järgmine punkt, kus äh, on veel palju ära teha, nimelt parandada tingimusi saartel. tingimused on tõesti muutunud väga raskeks lihtsalt inimeste hulga pärast, kes on sinna saarele lõksu jäänud äh, asüüliprotsessi käivitamisega, läks lihtsalt nii kaua aega. seda tuleb muuta nende inimeste jaoks, äh, loomulikult pagulaste jaoks, aga ka saarte elanike jaoks. ja me anname endast kõike selleks, et Kreeka ametivõime selles mõttes aidata. ja nüüd pöörduksime kiiresti selle Türgi osa poole teen äh, ümberasustamise osas lühidalt, härra Nielsen räägib sellest täpsemalt, ütleksin, et süsteem on paigas ja kaks tuhat süürlast on siis vahepeal pärast meie viimast kohtumist ümber asustatud selle skeemi kohaselt. komisjon on äh, kiirendanud äh, pagulaste va-, rahastu väljamaksveid, kaks koma kaks miljonit on praegu, miljardit, üks koma kaks miljardit on lepingutes ette nähtud ja nelisada kaheksakümmend kuus miljonit äh, ootab äh, äh, otsust. kaks konkreetset granti Türgi ministeeriumitele, haridus- ja tervishoiuministeeriumid, pool miljonit last on saanud juurdepääsu koolile ja miljon inimest tervishoiuteenustele ja lisaks sellele eri hädaolukorra fond nelisada 400 kolmsada nelikümmend kaheksa miljonit ja see puudutab siis umbes miljonit süürlast. mis nüüd puudutab viisavabastuslepinguid, Türgi on äh, täitnud äh, jätkevaid äh, punkte viisavabastuse saamiseks, aga selge on see, nii nagu siin kojas on ka korratud mitu korda, see lõplik otsus äh, sõltub sellest, kas viimased seitse punkti Türgi täidab äh, ja kas äh, kaasmenetlejad siis langetavad sellekohase otsuse, sellega lõpetaksin. suur tänu, härra Vervei, et tegite ka nii lühidalt, sest küsimusi kindlasti saab olema väga palju teile. härra Nilsson, teile nüüd äh, järgmisena sõna, loodetavasti teete sama lühidalt, sest et ilmselt tuleb ka teie suunas väga palju üksikuid, üksikasjalisi küsimusi. härra Nilsson, jah kõigepealt ähm, ümberpaigutamise äh, aruanne viis tuhat kuussada inimest oli ümber äh, paigutatud Itaaliast ja Kreekast, tänaseks on see arv tõusnud kuue tuhandeni ja pool nendest inimestest äh, paigutati ümber pärast seda, kui kolmeteistkümnendal juulil meie eelmine raport välja tuli ja tempo tõesti kiireneb. põhjused äh, selleks on see, et liikmesriigid on valmis rohkem, kiiremini inimesi vastu võtma ja süsteemid on paigas Itaalias ja Kreekas ja EASO toetus on samuti olnud väga suur äh, taotluste läbivaatamise puhul. kuid on äh, veel asju, äh, mida peaks parandama, kõige olulisem küsimus loomulikult liikmesriikide panus, see, kui palju nad on nõus inimesi vastu võtma, numbrid numbriliselt ja, ja kui suur, suure regulaarsusega liikmesriigid peavad ka kiiremini reageerima ümberpaigutamistaotlustele ja mõnede liikmesriikide puhul kahjuks tuleb äh, tunnistada ka seda, et äh, taga äh,, taotluse tagasisaatmise protsendid on väga kõrged. Kreeka puhul vastuvõtu ähm, suutlikkus, äh, seda tuleks tõsta, eriti kriisikeskustes. Itaalia puhul tuleb rakendada uus ümberpaigutamise protokoll ja tuleb juurutada siis äh, need äh, julgeolekukontrollid, milles osas lepiti kokku septembris. ümberasustamise puhul oleme juuli otsusest umbes pool oleme ümber asustanud, peaasjalikult Türgist, Jordaaniast ja Liibanonist. see öö, äh, hõlmab äh, siis ka inimesi, kes on äh, Türgi ja Euroopa Liidu vahelise avalduse kohaselt ümber asustatud. see üks-ühele süsteem. ja mõned liikmesriigid on ümberasustamisega liitunud ja on siis ka osa jõupingutustest nii palju ümberpaigutamise kohta, tuleks nüüd siis komisjoni soovituse juurde, mis puudutab Dublini üleviimist ja jätkamist Kreeka suunas. nagu te teate, need üleandmised on kahe tuhande üheteistkümnenda aasta septembris peatatud pärast Euroopa Inimõiguste Kohtu otsust. komisjon esitas oma soovituse veebruaris ja juunis sellel aastal, et milliseid samme Kreeka peaks astuma selleks, et need üleandmised saaksid jätkuda ja võrreldes eelmise aruandega on Kreeka saavutanud edasiminekut kõikides valdkondades, aga mitte piisavalt, tuleb seega jõupingutusi suurendada, eriti sellistes valdkondades nagu vastuvõtt, vastuvõtusuutlikkus, alaeal-, saatjate alaealised, äh, rändeameti äh, personaliprobleemid ja, ja kohalikud äh, rändeameti asutused, juurdepääs õigusabile ja hüvitistel on äh, probleemid. määruses on selgelt välja tooda need meet-, toodud need meetmed, mis Kreeka peab kasutusele võtma, aga loomulikult äh, seda kõike tuleb näha laiemas pildis. Äh, Kreekas on olukord väga problemaatiline nii uute sisserändetaotluste puhul ja ümberpaigutamise eesmärkide suhtes ja mis saab edasi, me loodame, et Kreeka saadab meile ülevaate selle kohta, kuidas nad neid soovitusi täidavad. me tuleme selle asja juurde tagasi veel siis detsembris, kui me teeme komisjoni nimel uue soovituse. ja sõltuvalt saavutatud edust võime me siis selles soovituses hakata rääkima Dublini üleandmiste järkjärgulisest taastamisest, aga see kõik sõltub sellest, millised on olnud edusammud ja lõpetuseks otsus, kohustus äh, ümberandmiste jätkamise osas sõltub siseriiklikest kohtutest iga üksiku juhtumi puhul. suur tänu, härra Nielsen, suur tänu, et te tegite nii lühidalt, sest tõesti, kolleege on väga palju, kes sõna soovivad. ma loen nüüd ette kõnesoovijate nimekirja ja sellega panen ka selle ühtlasi lukku, nii et kuulake palun kelle nimed üles loen ja kui tahate sõna saada, siis äh, andke kohe nüüd märku, sest muidu list on lukus. Uh, Ska Keller is not here for Ska Kellerit ei ole, proua Björk saab sõna meie raportöörina. Cornelia Ernst um,, then uh, Mr Kirkos, then Mr Coelho, then Anna Gomez, Sophie Intervelt, Mr Weidenholzer uh,, Mr. Chisovsky, uh, Birgit Sippel, Mr. Halahaho and Mrs. Spinelli. If I missed anyone. kas keegi jäi kahe silma vahele? Soraya, nüüd on äh, nimekiri lukus. me tahame detailseid vastuseid kahelt kolleegilt sellel väga äh, olulisel teemal. ma ei taha mitte mingisuguseid üldiseid vastuseid lihtsalt sellepärast, et aega ei ole. Soraya Post on viimane. proovige palun pöörduda küm-, kahe minutiga. kaks minutit, tõesti, palun. alustagem äh, proua Björgist, kes on siis äh, ümberasustamise raportöör. suur tänu, härra esimees, teen lühidalt ümberpaigutamise kohta. nagu te teate, ümberpaigutamine ei ole sama, mis ümberasustamine nii et tuleb äh, rääkida konkreetsete sõnadega. ümberpaigutamise osas on ÜRO-l oma kriteeriumid paigas, sellel on väga pikad äh, traditsioonid ja tuleb need asjad lahku lüüa. meie parlament äh, oli väga selgelt vastu sellele raamistikule, mille komisjon on välja pakkunud ja peaks sellega arvestama. ja oluline on ka see, et spontaansed äh, Äh, sisenemised meie territooriumile nende avalduste või kokkulepete pärast ei lõppe. paar sõna ümberpaigutamise kohta. Rap-, aruandes on praegu kirjas, et struktuurid ja menetlused on paigas viis tuhat või kuus tuhat inimest. loomulikult struktuurid ei ole paigas, me teame, et äh, meil ei ole personali ümberpaigutamiseks ja ma tahaksin teada, kus see struktuur on, kus on EASO ametnikud, te ütlete, et peab olema ju mingisugune konkreetne graafik, millal need inimesed jõuavad õigesse kohta. ma olen käinud seal ja tean, millises olukorras on naised ja lapsed ja siin ei ole mitte midagi selle kohta. ja peaks olema alaealised, kellel ei ole saatjaid, äh, selle kohta peab, tuleb midagi öelda, ma tahaksin teada, milline on olukord, naiste ja laste olukord, väga paljud nendest ootavad äh, perede ühildamist Dublini süsteemi alt nendel on õigus sellele ja nad ei saa oma õigust. Nende pered on äh, Rootsis või Saksamaal või mujal ja nende olukord tuleb lahendada lahendada. Nende olukord on tõesti väga raske, nad on väga-väga haavatavas olukorras. nüüd äh, ümberasustamine, minu meelest on, see on väga positiivne, et rohkem riike osalevad äh, selles, see on väga julgustav ausalt öeldes, aga nüüd tuleb olla väga ettevaatlik, et äh, me kujundaksime selle poliitika, mis neid positiivseid arenguid toetaks, mitte ei murraks neid jällegi põlvili, mida tavatsen teha koostööd ka selle nimel. ja Dublini üleandmised Kreekale, see tundub mulle olevat äh, täielik une, hirmu unenägu. Dublini juurde tagasi minema, kõigepealt äh, paigutame ümber need inimesed, kes on Kreekas äh, Äh, lõksus äh, saadame nad turvalisse kohta Euroopas ja samas äh, avame jälle aasta lõpus Kreeka suunas üleandmised. minu meelest on see täiesti mõistusevastane ja, ja loodetavasti te olete samal seisukohal. härra esimees, ma tõesti vabandan, et teie aega niimoodi piiran, aga palun kahe minutiga proovige hakkama saada. proua Korratsa pilt. suur tänu ja suur tänu Euroopa Komisjonile suurepärase aruande eest. ma käisin ise Bodrumi piirkonnas äh, eelmisel nädalal ja kohtusin ÜRO äh, inimõiguste ülemvoliniku esindajatega ja teiste organisatsioonidega, kes on ära teinud seal tohutu töö ja täiesti selge on, et äh, olukord on jah, selles mõttes kok-, kontrolli all, et rakendatakse seda lepingut, nad lihtsalt inimesi ei lase rannikule. on kontrollpunktid selle asemel, et anda selles piirkonnas nendele ähm, peatumisluba, antakse need load ainult kolmekümneks päevaks, siis nad peavad edasi liikuma. ja jätkuvalt päästetakse inimesi äh, merel, kuigi neid inimesi tuleb üle järjest vähem. meeldib see meile või mitte, sellest kokkuleppest peetakse kinni väga paljud probleemid on ähm, individuaaljuhtumid, millega tegelevad ähm, inimõiguste organisatsioonid äh, või ÜRO ametkonnad, loomulikult inimõiguste olukord ei ole hea, kuid ametivõimud annavad endast parima, et seda kokkulepet austada. aga paar sõna räägiksin fondide kohta, see on küll nüüd äh, väga kummastav, tuntakse, et seda raha tuleb kasutada väga kiiresti ja inimesed, kellega ma rääkisin, ütlesid, et nad arvavad, et on õigesti kasutatud seda raha ja kõigepealt toidukaardid, kas see toidukaardide süsteem on äh, hästi paigas või on selleks tekkinud äh, must turg ja kas olete jõudnud ka nende inimesteni, kes ei ole Süüriast, sest et on suur vahe, kas sa oled Süüriast või ei ja oluline on jõuda ka nende inimesteni, kes ei tule Süüriast. ja viimane märkus, Kreekas on olukord palju hullem ja minu meelest on väga oluline, et me saaksime aru, kui oluline see kokkulepe on, hoiaksime ka oma poolest kinni ja kui sellest kokkuleppest midagi ei tule, siis äh, Kreeka ei saa enam äh, rohkem inimesi ju vastu võtta, see destabiliseeriks terve riigi ja terve Lääne-Balkani piirkonna jaoks oleks äh, suureks probleemiks. Kornelia Ernst, palun. suur tänu suur tänu äh, nende sõnavõttude eest. kolm küsimust. kõigepealt Euroopa Liidu Türgi tehing, millest te rääkisite, et see on nii suurepärane ja nii edukas äh, teie väidete kohaselt ÜRO inimõiguste volinik Europe direktor Vincent Cortail saatis meile aga info, et, et, et tegelik olukord on hoopis teistsugune, kui volinik Avramopoulos ütles äh, Kreekast tagasi saadetud süürlased pole saanud ajutise kaitse staatust. mis te teete sellega? Äh, kuidas te kavatsete Türgit mõjutada, et need inimesed saaksid äh, kaitse ja et mitte me ei keskenduks ainult selle kokkuleppe edukusele. teine küsimus on, see on väga tõsiseid probleeme äh, Kreekas. me ei räägi siin mitte ainult süürlastest ja mitte ainu teistest pagulastest afgaanidest, vaid ka jesiitidest, jesiitide laagrid, kes elavad tõesti katastroofilistes oludes. ja kohalikud elanikud on seisukohal, et need inimesed talve üle ei ela ja vajavad kiiresti kaitset ja Kreeka on lihtsalt täiesti äh, põlvili. ja veel üks punkt, mille kohta ma tahaksin teie seisukohta, kolmandaks on see, miks on ikka nii, et Euroopa Liidu vahendid ja, ja teenused, mida me oleme lubanud, äh, tõlgid näiteks, äh, miks nendest ei piisa, miks need inimesed ei ole jõudnud Kreekasse, miks ei ole Euroopa Liit piisavalt toetanud? ja Dublin ja Dublin määrus eh, ja üleandmised, see on täielik hullumeelsus, et me tänasel päeval üldse midagi sellist kaalumegi, on hullumeelsus. ja milliseid õigustusi teil siis on? mil-, mis on need argumendid, mille najal te neid üleandmisi teete, mis teie meelest on siis nüüd vahepeal muutunud, et sellised üleandmised oleksid Kreeka suunas eh, nüüd justkui võimalikud? suur tänu, härra Kirkos! suur tänu teile, esimees! ma olen väga lug-, äh, põhjalikult lugenud läbi selle raporti ja ma saan aru, et äh, siin on selline optimistlik vaimsus, äh, see raport ütleb, et küll me ikka leiame tee sellest olukorrast välja, aga numbrid näidavad väga huvitavat asja. nimelt viissada otsust tuleks teha kuus, aga kaheksakümmend inimest tuleb päevas kallastele. see tähendab seda, et inimesed, inimeste taotlusi ei vaadata läbi ja komisjon ei suuda tegelikult täita neid eesmärke. nii et eh, paneme ikkagi oma eh, eesmärgid eh, kokku. kakskümmend tuhat kohta, nelisada tõlki ja nii edasi, aga kõiki neid inimesi ei olnud mitte kusagil üldse näha. ja omalt poolt võin öelda, et see abi, mida Kreekale antakse, on hiljaks jäänud. siis edasi Dublini süsteemi eh, rakendamine. regioon püüab äh, veenda kuidagi äh, kohalikke omavalitsusi, kolm kuni neli tuhat inimest kuidagi vastu võtma, et nad saaksid äh, talvekarmuse eest äh, kuskiltki pakku pugeda. samas Euroopa liikmesriigid ei ole valmis inimesi vastu võtma ja, ja see olukord muutub kõik tiksuvaks ajapommiks. kui me nüüd Dublini süsteemi alusel saadame kõik need inimesed, kes juba on edasi jõudnud Kreekasse uuesti tagasi, siis see on katastrofaalne. see näitab, et Dublinit praktikasse keegi rakendada tegelikult ei taha enam ja inimesi ei ole võimalik Kreekasse tagasi saata, koha peale tulda sellega toime. nii et mida rohkem me püüame eh, reeglitest kinni pidada ise, seda rohkem pagulasi antakse tagasi. parlamendi nõu on muidugi ainult nõuandev, aga me oleme öelnud ka, et eh, juba olemasolevate eh, pagulaste arvu ei saa segada ära äh, uute tulijatega, on liikmesriike, kes ainult äh, valivad kõige paremad palad välja pagulaste hulgast ja võtavad ainult neid inimesi, nii et mõelge kõikide nende asjade peale. Äh, suur tänu teile, ütleb esimees ja nüüd proua Anti Vält, palun. suur tänu jah teile, esimees, ja suur aitäh kahele härrasmehele selle ettekande eest. lisaks nendele küsimustele, mida siin on juba kolleegid esitanud, on mul ka veel mõned ma saan aru, et asi on kummaline, sellepärast et teie ju tagate kokkuleppe rakendamist, aga meie oleme üleüldiselt poliitilistel tasemel otsustatu suhtes juba kriitilised. aga sellest taustast hoolimata tahan ma öelda, et ma olen alati üsna üllatunud, kuivõrd passiivselt reageeritakse inimõiguste rikkumiste aruannetele. just nüüd äh, nägin uudistest äh, paremäärmuslasest äh, grupeeringutest dokumentaalfilmi, kes suruvad inimesi piirilt tagasi Türgi suunale ja pidevalt tekib selliseid juhtumeid juurde nii et me ei saa neid ainult üksikute intsidentidena mitte käsitleda. mina tahaksin äh, küsida, et kuidas te selliste rikkumiste raporteid, kas te kontrollite seda ja kuidas siis teha äh, äh, midagi, et näiteks Bulgaaria ametivõimud enam nii ei käituks, kas te kutsute neid korrale, kas te töötate koos inimõiguste organisatsioonidega ja nii edasi teiseks, te olete öelnud, et äh, kogu äh, see kokkulepe on olnud edukas, sellepärast et inimeste vool on äh, vähemaks muutunud, aga me teame ka, et inimesi on teiste, teisi teid mööda tulnud rohkem, nii et tahaksime selle kohta rohkem teada. siis edasi ma arvan, et sõna edu ei ole nüüd küll väga õige asi, mida öelda selle olukorra kohta, see on kahjukontroll pigem kui üldse midagi. nii et see kokkulepe või siis mitte kokkulepe, vaid avaldus, suurepärane äh, keel. me kuulsime äh, ka siin äh, täna et tegelikult peaks nõukogu kohtusse viima, aga see on kõik oluliselt seotud eh, viisavabastussüsteemiga. Eh, Te ütlesite, et eh, seitse asja on veel vaja täita. lühiajaliselt see ei, ilmselt ei õnnestu, siis on endiselt küsimärgid nende sihteesmärkide kohta, mis on juba osaliste poolt täidetud, aga kui nüüd ikkagi lähedalt fookusesse võtta, siis Türgi on öelnud, et annan oma ausõna, et ma teen seda, aga midagi veel reaalselt ei ole juhtunud nii et eh, kas siis ei või olla, et kogu see süsteem kukub üldse kokku, sellepärast et viisavabastust türklastele osaks ei saa? härra Kueli järgnevalt, palun. suur tänu teile, esimees. tahan öelda alustuseks, et ümberasustamist on väga vähe ning väga palju on saatmata alaealisi, kes on kaduma läinud, see on väga murettekitav. edasi. Kreeka eh, ei ole äh, oma äh, tegevust äh, parandanud, puudub liikmesriikide spetsialistide arv, mis kinnitati ära, aga mida ei ole täidetud ja nii edasi. minu küsimus on vastavalt ÜRO-le ja migratsiooniorganisatsioonile on pagulaste arv Itaaliasse saabunute arv äh, suurem kui eelmisel aastal ja me näeme, et Türgist minnakse üle Itaaliasse. ja minu küsimus on, kas me ootame ära nüüd järgmise tragöödia ja kui Itaaliasse saabunute arv äh, aina suureneb, kas me paneme siis piiri ka Itaaliaga kinni? kui ümberpaigutamine Türgist on äh, motivaatoriks, siis kas me ei jää siin oma mitte ootustele alla. ja hoolimata seda, sellest, et ümberasustamisede arv oli juba liiga väike alati algusest peale ja et need soovitused on pehmelt öelda pettumust valmistavad, mida saab komisjon teha äh, Ungari, äh, Austria suhtes, kes ei ole veel ümberpaigutamise läbi kedagi võtnud? ning äh, põhiseaduse muudatuse osas ju korraldati äh, lausa referendum, mis puudutab äh, ümberasustamiste keelamist Ungaris. ja edasi veel. EASO peab tegutsema suuremate ekspertide arvuga ning suuremate vahendite hulgaga, niipea kui võimalik. suur tänu, proua Koomas, palun. ma jätan Äh, kõrvale äh, olulised küsimused siin, sest ma olen nõus äh, härra Duboniga, et me peame selle küsimuse viima Euroopa Kohtu ette ja loomulikult ei ole võimalik edu mõõta, kui me jätame välja siin alternatiivsed pagulaste teed, mis aina rohkem rahvaga täituvad. kogu see kokkulepe tegelikult on äh, suur inimõiguste riive, sellepärast et selle eesmärk on inimeste tagasisaatmine. aga ressursside kohta raha ja ka tööjõud on tegelikult kulanud sellele, et inimesed saata tagasi Türki, selle asemel, et kasutada seda, neid vahendeid ümberpaigutamisskeemi jaoks. edasi Äh, kuidas see kõik siis toimub? Äh, kahekümne kaheksandal septembril äh, ÜRO Euroopa direktor ütles, et ükski isik ei ole saanud Türgis ajutise kaitse staatust, nii nagu selle lepingu järgi kokku lepiti, ja et neil puudub tegelikult ka ligipääs organisatsioonina inimestele, eh, kes on tagasi suunatud, ükskõik kuhu nad siis elama paigutati. ja seetõttu ma tahaksin küsida, kas teie olete saanud ligipääsu? kas teie kontrollite täpselt, mis toimub koha peal? ja mina ütleksin, et see peaks olema libe missiooni prioriteet, minna ja kontrollida, mis toimub. härra Weidenholzer, palun suur tänu teile, esimees. minu küsimus on, mis toimub äh, Süüria, Iraagi piiri ja Türgi piiri peal? kas sealt tulevad inimesed üle? Äh, kas äh, piirid peavad kindlalt? edasi muidugi tagasisaatmine Kreekasse on hull ettevõtmine ja hull mõte, kui nii võib öelda, ja siis ümberpaigutamine. head arvud on, näitavad paranemise teed, aga küsimus on, et kas on raskusi lubaduse võtnud riikides või ainult Kreekas, et nad ei suuda eh, lubadustest kinni pidada Äh, kuidas on Kreekas olukord, kas teil on mingisugused arvud, kas ja kui palju inimesi on jõudnud üle Balkani riikide teistesse äh, Euroopa riikidesse, minu andmete järgi väga paljud. siis edasi, kas teil on olukorrast äh, pagulaslaagrites äh, ülevaade, inimesed, kes on erivajadustega, kes vajavad meditsiinilist abi, nende jaoks on see lihtsalt katastroofiline, see on kohutav, äh, ei ole üldse meditsiinipersonali. ja jesiidide olukorra kohta on tõesti laagreid, kus neid on taga kiusatud Äh, näiteks ühes Kreeka laagris on tuhat kakssada inimest, kuussada nendest äh, lapsed. Äh, külm on ja meil on hirm, et inimesed külmuvad lihtsalt ära. ja me näeme seda, et Mosuli vabastamise järel ilmselt näeme me uut pagulaste voogu, kuidas me selle kõigega toime tuleme. Um, is... suur tänu. härra Tšehhovki, palun. suur tänu. Carlos põhimõtteliselt äh, võttis siin juba enamus punktid äh, läbi, pean küsima igatahes rohkem küsimusi kui tema. Äh, tõmbasin seega mõned maha, aga jätsin selle viimase, mida tema ei küsinud, alles. see puudutab EASO tegevusvõimekust. käisin visiidil Maltal ja üks asi, mida me vaatasime, oli selle agentuuri tõhusus Te ütlesite alguses, et ümberpaigutamise kiirus on olnud väga aeglane, sellepärast et ei ole piisavalt eh, teatud keelte tõlke, keda saaks kasutada nendes menetlustes. ja neid on vaja läbi agentuuride palgata. kui EASO saaks nad otse võtta tööle, oleks eh, ilmselt eh, nende maksumus kümme korda väiksem, samas menetluskiirus oleks oluliselt suurem nii et küsimus, kas te olete plaaninud, äkki tõlkide palkamine võiks toimuda teistel alustel? ja äh, mina toetan Türgi ja Euroopa Liidu vahelist lepingut, minu arust on see loogiline ja hea kokkulepe, ma arvan, et väga palju asju tuleb äh, äh, veel täpsustada, loomulikult see leping ei ole mingisugune imevits, ei lahenda kõiki küsimusi, inimõiguste küsimus on ka problemaatiline, aga vähemalt eh, aasta tagasi, kui ma ka regioonis visiiril käisin, eh, kui ma võrdlen sellega tänast olukord, siis asja ju on palju paranenud ja seal ei ole väga olulisi inimõiguste rikkumisi. Eh, nüüd proua Sippel, palun. suur tänu. ma arvan, et väga palju olulisi küsimusi on juba tõstatatud, nii et ma ei hakka midagi küsima. suur tänu, Birgit, ütleb esimees mõned võtmeküsimused on tõesti juba kõlanud ja tahame juba vastused ka ära kuulata. Äh, härra Ala Ahu, palun. suur tänu, esimees. tõesti on julgustav kuulda, et äh, Türgi Euroopa Liidu lepe on toonud kaasa äh, endaga järelmid vähemalt merelainetes hukkunud inimeste arv on vähenenud ja äh, pagulaste vood ka vähenenud, aga on muidugi huvitav vaadata, kui kaua Euroopa täidab seda kokkulepet, kui nad näevad, et Euroopa oma lubadustest ei plaani kinni pidada. mis puudutab ümberpaigutamist siis tulemused on üsna tagasihoidlikud, hoolimata sellest, et äh, algselt oli väga tugev optimism. kas teie tõesti arvate, et äh, on mingisugune realistlik lahendus selle probleemi lahendamiseks? tundub, et äh, enamik liikmesriike ei saa või ei taha pagulasi vastu võtta, ümber paigutada, vähemalt mitte mingisugustes väga olulistes arvudes. Te ütlesite, et üle Vahemere tulevate põgene-, põgenike arv on kasvanud veidi, need ei ole samad inimesed, kes varem Türgist äh, Kreekasse läksid enne äh, kokkulepet Euroopa Liidu ja Türgi vahel. kas te saate täpsustada, millised, milliste riikide kodanikud tulevad Liibüast nüüd Itaaliasse? proua Spinelli, palun. suur tänu teile, esimees minu poolt kaks lühikest küsimust Türgi ja Kreeka kohta. Türgi puhul äh, teeb mulle see küsimus väga muret. kokkuleppe edukuse kriteeriumina öeldakse siin, et äh, jah, kõik on olnud edukas, sellepärast et praegu on jõudnud Euroopa rannikutele vähem pagulasi ja inime-, hukkunud inimeste arv on äh, vähenenud. loomulikult äh, peab hukkunud inimeste arv olema väiksem, aga üleüldiselt võib öelda, et aasta lõpus on kokkuvõttes Vahemere lainetes ikkagi hukkunud rohkem inimesi kui äh, eelmisel aastal. ja selle alus on vastav nimelt on Türgi pagulaste jaoks ohutuks riigiks kuulat-, kuulutatud. toon välja siin ühe näite. aega mul palju ei ole, ütleb kõneleja. pagulaste integreerimiseks on ette nähtud üks koma neli miljardit eurot. küsimus, kuidas seda raha äh, kontrollitakse ja kuidas me saame seista selle eest, et see ikkagi antaks välja täpselt sotsiaalmajanduslike äh, toetusmeetmete jaoks pagulastele ja mitte millegi muu jaoks. ja veel üks küsimus. kas äh, pagu-, kas komisjon teab et, et kaheksakümmend üheksa protsenti pagulastest Istanbulis ei ole saanud humanitaarabi ning et väga väike protsent lastest üldse, Süüria lastest saavad koolis käia. tavaliselt kasutatakse neid lihtsalt ära lapstööjõuna. ja Kreeka kohta, minu arust on väga lühinägelik äh, see ettepanek et Dublini süsteem peaks äh, toimima jällegi, aga praktikas me teame, et see ei toimi. süsteemseid puudusi on Kreekas väga palju, seal ei ole seda võimalik rakendada. pöördutud on juba mitme kohtu poole selles küsimuses ja komisjon on tegelikult ka äh, näidanud näpuga süsteemsetele probleemidele. Kreekas eriti puudutab see alaealiste ja äh, haigete kinnihoidmist nendes keskustes. komisjon ütleb, et tehakse kõik selleks, et olukorda Kreekas äh, parandada, aga ma ei usu, et see nii on. sellepärast, et EASO töötajate arv ning ka teiste valdkondade äh, töötajate arv ei ole kasvanud Kreekas, liikmesriigid on küll lubanud saata oma töötajaid, aga ei ole seda tehtud. nii et minu arust komisjoni püüdlused ei ole siin vilja kandnud ning Kreeka omad samuti, aitäh! ja Soraya Post, palun viimasena, olge hea! suur tänu! enamik küsimusi on juba esitatud, aga äh, Äh, tahtsin samas suunas küsida tegelikult nii nagu eelkõneleja. kui komisjon teab, äh, kui palju äh, nendest kahest koma seitsmest miljonist süürlasest Türgis tegelikult reaalselt saavad ligipääsu toetusstruktuuridele, kui paljud on neist laagrites ja kui palju tegelikult tänavatel ma mäletan, kui mina käisin Istanbulis, siis tõesti eh, ma nägin, et väga palju oli pagulasi tänavatel, sealhulgas ka inimesi, kellel olid lapsed. ma arvan, et see kolm miljardit eh, eurot, mis eh, Euroopa on Türgile andnud, kuidasmoodi tagab komisjon selle, et seda raha kasutatakse nende inimeste huvides, keda, kellel seda vaja on. ja siis me räägime siin viisavabastuse eesmärkidest äh, Türgi välisminister äh, ähvardas äh, mõni päev tagasi uudistes, et me laseme lihtsalt äh, pagulastel minna, kui Türgi ei saa viisavabastust. nii et pidevalt on see ähvarduse pilv meie pea kohal. mida komisjon siis mõtleb teha, kuidasmoodi te plaanite ringi käia Erdoani ja tema režiimiga? kui olete nüüd nõus vastama, siis palun uh,. Thank you very much uh.... suur tänu kõikide väga asjakohaste küsimuste eest. ma püüan nendele küsimustele vastata nii hästi, kui oskan. pean vabandama ette, kui paar küsimust jääb kahe silma vahele. ehk siis tuletate mulle neid küsimusi meelde, kui need on tähtsad küsimused. üks väike kommentaar ümberpaigutamise kohta. võib-olla härra Nilsson soovib täpsemalt sellest rääkida Äh, siin viidati, et menetlused pole paigas. ma võin teile öelda, et menetlused äh, on paigas ning äh, toimivad. ja just sellepärast on ka näha, et ümberpaigutamiste arv on viimaste kuude jooksul kasvanud ja kasvanud märgatavalt. ümberpaigutamiste arv pole kõrgem mitte seetõttu, et meil poleks piisavalt suutlikkust ja võimekust Kreeka poole, et ja Kreeka poolele on saadetud ressursse, Kreeka varjupaigateenistustel, teenistused investeerivad rohkem ümberpaigutamisse, ka EASO on päris palju investeerinud sellesse protsessi. peamiseks kitsaskohaks aga on lihtsalt liikmesriikide lubaduste arv ning äh, nende vastuvõtu kiirus. see on praegu ümberpaigutamise tõsiseks äh, kitsaskohaks. mitmed sõnavõtjad rääkisid äh, Dublini süsteemi järgi tehtavatest üleviimistest ja ja komisjoni ametlik seisukoht on, et äh, üleandmiste eeltingimused pole veel täidetud, nende taasalustamise eeltingimused pole veel täidetud, nii et ma arvan, et äh, selle kohta ma praegu rohkem ei peaks sõna võtma. küsimus, mis puudutas kaarti. ma arvan, et te mõtlesite Maailma Toiduorganisatsiooni programmi Türgis. kui ma aru saan, siis selle süsteemi eesmärk on pakkuda abi umbes miljonile Süüria pagulasele suunates abi sihipäraselt kõige haavatavamatele rahvastikurühmadele. selle eesmärgiks on selliste vahendite kuritarvitamise ärahoidmine võimalikult suurel määral. mitmed siinkõnelejad küsisid ka, et kuidas teostatakse järelevalvet rahaliste vahendite kasutamise üle. jah komisjon lähtub siin tavamenetlusest. meil on kaht liiki tegevusi Türgis. see kaart on üks nendest. tavaliselt EKO peadirektoraadi vahendid on siis kasutusel. me pakume toetuse äh, usaldatud äh, rakenduspartneritele, kes peavad esitama oma aruandluse selle kohta, kuidas neid vahendeid kasutatakse, nii nagu alati seda tuleb teha. ja teine osa vahenditest äh, tuleb äh, IPA vahenditest ja seal samuti kehtivad tavalised menetlusreeglid. ja kehtivad samad tavalised tagatised mitmed sõnasoovijad veel viitasid aruteludele, mis neil olid äh, ÜRO pagulaste ülemvolinikuga ja ma ei tea täpselt, äh, millil, millal need arutelud aset leidsid, mul on endal pidevad sidemed äh, ÜRO pagulaste ülemvolinikuga ja tõesti ka nende poolelt tunti muret, et ei, ei olnud päris selge, mis tagasi saadetud süürlastega juhtus. sain isiklikult temalt meili, kus ta aga küsimust selgitas ning äh, ütles, et äh, probleem on nüüd lahendatud ning nad on saanud ühenduse nende süürlastega, kes tagasi saadeti Türgisse. ja me teame tänaseks, et äh, viis, viiekümne kolmest vabatahtlikult äh, tagasi läinud äh, süürlasest nelikümmend neli on saanud ajutise kaitse staatusi ja üheksa on riigist äh, lahkunud, läinud tagasi Süüriasse, on loobunud ajutise kaitse staatuse taotlemisest või ei küsinudki seda. nii et selle kohta võin öelda vastuseks siis nii palju EASO ressursid, kas neid kasutatakse hästi või mitte ning äh, küsimus, äh, mis kasu, mis käsitles äh, tõlke kasutamist. aja jooksul on EASA toetus muutunud Kreeka ametivõimudele. jah, tõesti nüüd värvatakse ka tõlke otse just nimelt äh, nendel põhjustel, mida teie siin välja tõite. niisiis seda tehakse, lisaks sellele on nad ka koha pealt inimesi tööle võtnud, et registreerimisega ühele poole saada, nii et kogemustest õpitakse turult aga ei ole väga kerge värvata varjupaiga menetluse eksperte, nii-öelda juhtumitöötajaid, see on ka üks kitsaskoht ning me paluksime, et liikmesriigid eraldaksid omalt poolt rohkem ressursse, et seda varjupaigaprotsessi kiireldada. ja siis üldine inimõiguste olukorra teema. ka seda tõstatasid äh, sõnasoovijad. võin teile kinnitada, et komisjon võtab kõiki neid raporteid väga tõsiselt ning võin teile kinnitada, et need teemad on ka Türgi ametivõimudega aru-, läbirääkimistes korrapäraselt päevakorral, me teeme koostööd ka vabaühendustega ning äh, kindlasti ka laienemisõdu aruandesse kaasatakse need teemad, kui see mõne aja pärast valmis saab. ja siis üks küsimus, mis alati, mida alati mulle esitatakse, kui ma kohtun ajakirjanike või teiste asjast huvitatutega. nimelt, mis siis, kui see kokkulepe ühel või teisel põhjusel liiva jookseb, minu eesmärgiks on omalt poolt pakkuda toetust nii hästi, kui ma suudan Kreeka ametivõimudele selle kokkuleppe elluviimisega seoses ning ma ei hakkaks siin spekuleerima mõttega, mis juhtuks siis, kui seda poleks mitmed kõnelejad viitasid sellele ümbersuunamisele, rändajate marsruutide ümbersuunamisele ja küsiti, millised, milliste rahvustega võib olla tegemist, ma püüdsin leida seda tabelit, kus need rahvused on kõik sees, et teil täpselt vastata, aga üldiselt äh, ma võin teile tabeli hiljem saata, kui te tunnete üksikasjade vastu huvi, aga üldiselt võib öelda, et tavaliselt Aafrika mandrilt pärit inimesi, inimesed kasutavad äh, Kesk-Vahemere marsruuti, lähevad Liibüa kaudu äh, Itaaliasse. ning äh, ma kontrollisin, milliste arvudega on tegemus, tegemist, eelmisel aastal olid veel, oli veel paar tuhat süürlast ka Liibüa äh, ja Itaalia marsruudil. aga nüüd on arvud kõvasti vähenenud ma ei saa öelda, et arv oleks päris null, aga põhimõtteliselt on neid tulijaid käputäis. ja see ei ole minu väljamõeldis. ma ei saa öelda muidugi, et mitte keegi ei vali uut marsruuti, loomulikult on ka neid, kes valivad uusi marsruute ja püüavad uue marsruudi kaudu Euroopasse pääseda. Bulgaaria piiril on natuke aktiivsem tegevus, aga äh, aga kui me vaatame üldpilti, siis äh, neid on ikkagi väga vähe. ja kui nüüd vaadata, kui palju inimesi äh, saabub riikidesse, mis ei ole nii-öelda eesliiniriigid, siis äh, saabujate arv on väga palju langenud siin esitati küsimusi, legitiimseid küsimusi Kreeka olukorra, laagrite olukorra kohta, ka mandri osa pagulaste laagrite kohta ja siinkohal ütleksin, et äh, EKO peadirektoraadi äh, kolleegid ja volinik on äh, eraldanud märkimisväärseid summasid, täiendavaid äh, abi läbi erinevate abiorganisatsioonide. selle abi eesmärgiks on soojustada äh, eluasemeid, äh, parandada eluaseme olukorda, on olemas selline rendisüsteem, mida Home peadirektoraadi kolleegid rahastavad seda laiendatakse, nii et ühesõnaga me proovime võimalikult palju inimesi saada parema peavarju alla ning äh, tehakse tõesti tõsiselt tööd. mis puudutab ülerahvastatust, äh, siis minu peamine mure praegusel hetkel ei, ei puuduta sugugi mitte mandri osa, vaid saari ning sellepärast äh, oleme ka oma tähelepanu paljuski sinna suunanud praegu minu poolt kõik, kui mul midagi kahe silma vahele jäi, siis andke mulle märku ning vastan hiljem täpsemalt. ja minu poolt ka vastused mõnedele küsimustele, mis vastamata jäi, kõigepealt EASO küsimus. EASO sõltub sellest, mida liikmesriigid panustavad, milliseid eksperte nad saadavad, EASO saab koordineerida ja laiali saata neid inimesi, aga see ei ole kõige peamine kitsaskoht ümberpaigutamisega seoses, aga probleem siiski on endiselt jõus ning seda oleme ka arvesse võtnud oma uue varjupaigaameti ettepanekus oleme analüüsinud seda, kuidas tagada, et eksperdid on kättesaadavad, neid saaks kiiresti saata sinna, kus tekib kriisiolukord ja surve kõige suurem. mis puudutab neid liikmesriike, kes ei ole osalenud ümberpaigutamise otsuses, tuletaksin meelde, et äh, mis puudutab Austriat, siis äh, nende puhul äh, kehtib ajutine kohustuste peatamine, nendega on tegelikult praegu kõik nii-öelda korras aga korras pole see, et, et Ungari ei ole ühtegi ümberpaigutatavat vastu võtnud, ka Poola ei ole võtnud endale kohustusi aprillikuust alates ning äh, komisjoni poolt äh, on meil siis äh, õigus võtta asjakohaseid meetmeid, mida me ei ole veel teinud. mis puudutab Ungari refer-, referendumit ja võimalikke põhiseaduse muudatusi, siis kui lubate, siis sellele küsimusele jätaksin vastamata. ja viimane küsimus, mis puudutab Dublini ja äh, ümber äh, and-, üleandmiste taasalustamist. tegemist on äh, Kreeka varjupaiga süsteemsete puudustega, süsteem on olnud jõus rohkem kui viis aastat, see tuleb nüüd lõpetada ning kõik liikmesriigid peavad nagu kord ja kohas, kohus Dublini määrust rakendama kuni meil on uus süsteem. see on hädavajalik, kui me tahame, et kogu meie piiri- ja äh, rändepoliitika jääks äh, jõusse ning Schengen pöörduks tagasi normaalsuse juurde. ja igasugune taas, igasuguse taasalustamise puhul tuleb muidugi arvesse võtta seda, et Kreeka seisab silmitsi tõsiste raskustega ning äh, seda tuleb teha järk-järguliselt suur tänu teile mõlemale, ütleb härra esimees. ja härra Verve, jah, ma saan aru, et see ei ole kõige nauditavam äh, sündmus äh, selle nädala jooksul teie jaoks siia komisjoni tulla, ma näen teie kehakeelest seda. aga positiivses valguses ma arvan, et äh, meie dialoog teiega on hädavajalik, meie ülesandeks on teostada järelevalvet väga problemaatilise äh, Euroopa Liidu Türgi kokkuleppe üle ümberpaigutamise üle samuti ja äh, nüüd äh, on ka lootestaadiumis meil ümberasustamise poliitika, mida tuleks samuti hinnata. ja poliitiline ning inimõiguste olukord on äärmiselt keeruline praegu. tegemist on äh, keerulise poliitilise õhustikuga, me anname endast parima, teie olete koordinaatori rollis, teate isegi, et see olukord on keeruline ja meie kontakt teiega on väga oluline. me ei saa oma tööga hakkama, kui meil ei ole teiega selliseid sidemeid ning teie visiit meie juurde on vajalik ja loomulikult sellised arvamuste vahendused on väga intiimsed, intensiivsed, aga seda dialoogi tuleks korraldada võib-olla isegi sagedamini, sellepärast et et meie päevakorras, päevakorda tekib üha rohkem ja rohkem küsimusi inimõigustega seoses, teiste strateegiliste teemadega seoses ja ka kolleegidel on väga palju küsimusi. meil ei ole lihtsalt aega, et täiendavaid küsimusi esitada praegu, sellepärast et ka, ka, ka siis, kui kolleegid tahaksid neid esitada või kui te ei ole vastanud ja ja me oleme rääkinud ka riigipõhises kontekstis Kreekast ja teistest riikidest ja, ja me, me tunneme muret ja me oleme ka kuulnud sellest, et, et meie liikmed näevad, et asjad muutuvad ja nad annavad meile sellest teada. ma saan aru, et ei äh, suhtu siia tulekusse võib-olla kõige suurema vaimustusega, aga meile meeldiks teid näha siin sagedamini, sellepärast et äh, siis äh, me saaksime parema ülevaate sellest, kuidas asjad arenevad inimõiguste ja teiste strateegiliselt tähtsate teemadega seoses koha peal käsitlesin vist veel viimati maikuus või juunis. ühesõnaga, tükk aega tagasi oleks tore, kui te tuleksite siia sagedamini. meie teostame parlamentaarset järelevalvet, siin on kohal asjatundjad, inimesed, kes käivad kohapeal ja nagu proua Koomes ütles, tõenäoliselt saadame ka oma delegatsiooni sellesse piirkonda äh, taas korda nii et oleks äh, väga tore, kui te siia tuleksite ja suur tänu, äh, et te siia täna tulite ja suur tänu ka kolleegidele, kes äh, esitasid väga konkreetseid küsimusi väga tähtsal teemal ja aega meil eriti polnud. suur tänu teile mõlemale ning suur tänu kolleegidele. kallid kolleegid, üks oluline punkt on meil veel päevakorras, nimelt eduaruanne Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohta. seda koos eesistujariigiga ma tahaksin selle punkti veel ette võtta nii et võib-olla õnnestub see lühidalt ühele poole saada meil. tegemist on arvamuste vahetusega. Äh, nimelt äh, siis eduaruanne Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohta ja Slovakkia eesistuja esindaja on kohal selleks, et anda meile lühikene ülevaade. tere tulemast siis äh, siia Äh, selle kohta, millised olid arutelud äh, siseasjade ja õigusasjade nõukogus eelmisel äh, nädalal selle väga olulise paketi puhul. härra Šimonak, annate meile lühikese ülevaate ja tõesti, see peab olema üsna lühike toimunu kohta ja valit- ja vabandan juba kodanik-, kolleegide ees ette, et me väga pikka arutelu pidada ei saa, aga hakkame siis praegu pihta ja kui on lisaküsimus, siis leiame võib-olla mõnikord hiljem aega selle jaoks. aga härra Šimonak, äh, võib-olla lühike ülevaade siis, viis minutit võib-olla. Oh yeah, okay. Please go ahead, Mr Simonak. This is the JHA report back, colleagues. nii et Justiits- ja Siseasjade Nõukogu suur tänu, härra esimees, üritan siis teha nii lühidalt kui võimalik ja samas teile nii palju infot jagada kui võimalik. nagu te teate, komisjon esitas paketi eh, ühise varjupaigasüsteemi kohta kahes faasis, aprillis ja juulis, ja sellegipoolest eh, on eesistujariik eh, võtnud neid omavahel seotud ettepanekutena, mis annavad siis kokku ühe keerulise kogu. ja eesistuja otsustas nõukogus nende asjadega tegeleda ja olen võtnud kolmesuunalise lähenemise. kõigepealt esimene osa, Eurotaki seadusandluseelnõu ja Euroopa Varjupaigaameti seadusandlus, mille eesistuja kavatseb ette võtta ja otsuseni jõuda oma eesistumise ajal. paralleelselt siis kavatseme jätkata arutelusid Dublini määruse ümbersõnastamise eelnõu osas ja varjupaigasüsteemi menetluste ja kvalifikatsioonide määruse osas. seda kõike me peame siis osaks number kaks meie lähenemisest sest on üsna mitu kontseptsiooni, mis on nende ettepanekute puhul ühised ja mida tuleks näha siis äh, kogu äh, selle terviku ühe osana. ja kolmas äh, osa meie meelest, mis on oluline, on Euroopa Liidu ümberasustamise raamistiku ümbersõnastamise kohta ja see lähenemine leidis heakskiitmist ka justiits- ja siseministrite kohtumisel neljapäeval ja annaksin siis ülevaate lühidalt selle kohta, et mida siis liikmesriigid mõnede nende ettepanekute kohta ütlesid. Eurotac. rääkisime mõnedest lahendamata probleemidest delegatsioonidega. liikmesriigid avaldasid suurt toetust ettepaneku eesmärkidele ja sellele võimalusele, et pikendatakse korva, korravalveasutuste mm, juurdepääsu Eurodacile. väga paljud liikmesriigid toetavad äh, korravalveametite lihtsustatud juurdepääsu Eurodacis salvestatud andmetele. mis puudutab Euroopa Liidu äh, varjupaiga-ametit, siis liikmesriigid üldiselt äh, tervitasid selle ettepaneku eesmärki ja ka seda, sihtmärki, et EASO, mis täna siis vähemalt kannab EASO nime rolli, suurendatakse. üks asi, millest on veel räägitud ja üks lahendamata küsimustest on seire- ja hindamismehhanism, see on siis varjupaiga, liikmesriikide varjupaiga ja asüülisüsteemide hindamist, oli liikmesriike, kes ütlesid, et selline hindamissüsteem võtaks liiga palju ressursse ära varjupaigaametist ja liikmesriigid ei usaldaks isegi seda võib-olla, seda ametit ja eesistuja on võtnud kuulda seisukohti ja loodetavasti me jõuame konstruktiivse nõukogu positsioonini aasta lõpuks. Dublini määrus selles osas on nõukogus esimene tehniline eh, hinnang läbitud selle ettepaneku puhul, enamus delegatsioone on nõus sellega, et on vaja praegune Dublini määrus ümber sõnastada ja toetavad eh, esitatud ettepanekut suures mahus. meie ettepanek siis oli, et tuleb kiiremini eh, välja selgitada, milline liikmesriik vastutab taotluse läbivaatamise eest ja et takistataks siis teiseseid liikumisi nüüd korrektiivmehhanism, see on väga oluline uus element selles ettepanekus, selles osas on eesistuja keskendunud sellele, et leida konstruktiivne arutelu nõukogus selle ettepaneku kohta. nüüd varjupaiga süsteemi tagasisaat-, taotluse tagasilükkamise määrus tehnilised äh, hindamised käivad äh, nõukogus, miks me ei ole nii kaugele jõudnud nendes punktides kui teiste dokumentide puhul, need ettepanekud jõudsid meieni alles juulis ja asi on lihtsalt selles, et liikmesriikidel on olnud vaja aega, et need väga keerulised asjad ja väga tähtsad asjad äh, läbi vaadata. loomulikult väga oluline on ka Euroopa Liidu ümberasustamise raamistik nõukogus toimus poliitiline arutelu selle kohta, ministrid üldiselt tervitasid äh, ettepanekut ja ütlesid, et ümberasustamine on osa lahendusest, millega parandataks äh, rändevooge, voogusid. see arutelu oli väga keeruline ja me oleme arvesse võtnud kõiki seisukohti ja loodetavasti siis selle põhjal me saame tööd selle ettepaneku puhul jätkata konstruktiivselt. sellega ma piirduksin ja ootan nüüd huviga teie küsimusi. suur tänu! see on, nagu ma aru saan, järelduste kokkuvõte. kas keegi, keegi sooviks konkreetseid küsimusi esitada, kõigepealt Sofi Innenfeld? suur tänu, mul on tõesti üks üldine küsimus suur tänu selle ülevaate eest ja ma saan aru, et te võtate sõna kahekümne kaheksa liikmesriigi sõnul, eh, mis eh, ei eh, ole üldsegi lihtne, aga mind üllatab see, et te ei näe selles kõiges mitte mingisugust pakilisust. teistes valdkondades, nagu näiteks noh, julgeolekumeetmed või isegi Türgi avaldus ja viisavabastus siis selles osas kõik äh, lepivad väga kiiresti kokku, kiireloomuline menetlus, äh, äh, hüpatakse üle kõikidest tavalistest menetluskordadest, mulle tundub see teema aga tõesti pakiline olevat. tõesti üsna terav probleem, enamus inimesi ütleks isegi, et tegemist on kriisiga, no ja kui see nii on, et see on kriis, kas me siis ei peaks võib-olla natukene kiiremini reageerima? ja nõukogu võiks natukene rohkem pingutada ja ma tahaksin teada, et miks on see ikkagi nii, et nõukogu järsku enam ei peagi seda kriisiks? väga selge küsimus, äh, nüüd proua Holmeier. suur tänu, ma täiendaksin seda, mida ütles äh, proua Inent Velt, mulle tundub, et jätkuvalt nõukogus äh, on teatud küsimustes üsna suur erimeelsus, näiteks Dublini puhul, või ümberasustamise või taoliste asjade puhul ja see loomulikult on eesistujariigile väga raske ülesanne sellises kontekstis tööd teha ja kindlasti teie töö lihtne ei ole. no mul on üks väga konkreetne küsimus, see, mis puudutab äh, ümberasustamist. me oleme palju rääkinud siin viisakoodeksist ja nagu ma aru saan, siis liikmesriigid, kes humanitaarviisat ei näe viisakoodeksi osana, vaid hoopis äh, näevad seda osa ümberasustamisest. kas te kujutaksite endale ette aga, et humanitaarviisa äh, võetakse siis ümberasustamise puhul ette ja et meil õnnestub ka mingisugune edasiminek saavutada selles valdkonnas ja see oleks võib-olla paindlikum lahendus kui lihtsalt ümberasustamine. see oleks üks variant, humanitaarviisa. ja teiselt poolt siis ümberasustamise kava, eh, mis tähendaks siis konkreetselt ümberasustamist mõnda teise riiki. proua Björk. suur tänu, härra esimees. ma teen lühidalt ma olen raportöör Euroopa Parlamendi poolt ümberasustamise ettepaneku osas ja tahtsin lühidalt teie mm, seisukohta kuulda selle kohta, et kas arutelul oli nõukogus ka see, et et kas äh, see, et Euroopas võeti selline kava vastu, on siseriiklikult ka asju kiir-, kiirendanud ja kas te rääkisite ka sellest, et kuidas ümberasustatavate inimeste arvu suurendada, need on kaks olulist punkti minu meelest, eh, mida on, mis on eh, väga paljudele liikmesriikides tegutsevatele ka olulised. ja kas te rääkisite mingisugusest konkreetsest ajakavast, aitäh? Anna Koomes, palun. kas te olete teadlikud sellest, et meie ekspertide rühm vaatas hiljuti üle Dublini ümbersõnastamise ja me ütlesime, et selle asemel, et me heidutamiskavadele üles ehitaksime oma süsteemi tagasisaatmistele ja inimeste nii-öelda hirmutamisel, oleks meil sellist süsteemi, mis kaitseks ja teeks koostööd äh, varjupaiga taotlejatega. kas nõukogu on mõelnud sellele, et kasutada ajutist varjupaiga menetlust mis, mida kasutati näiteks üheksakümne esimesel aastal Kosovo sõja ajal, võtta kasutusele nüüd? kas nõukogu on üldse kunagi rääkinud vajadusest avada ohutud äh, koridorid varjupaiga taotlejatele, et nad ei peaks äh, kõigepealt randuma Euroopas äh, ja olema siis siin ilma dokumentideta irregulaarsed või mis iganes te neid nimetate näiteks nõukogu on rääkinud julgeolekukaalutlustest, tuhanded inimesed on Euroopa Liidu territooriumil, kellelt inimõigus, kelle inimõigusi rikutakse praegu. Nad elavad jubedates tingimustes, olete mõelnud selle peale? proua Spinelli järgmisena. suur tänu, mul on üks äh, lisaküsimus ka ja Sofi Intvelt äh, ütles, et nõukogu ei ole valmis äh, nägema selles kriisis midagi pakilist. ma olen sellega nõus äh, ja minu küsimus teile on, et kas see vastupanu, millest proua Intvelt rääkis nõukogus, tuleneb sellest, et on loodud nõukogus allrühm, kuhu riikidest, kes on äh, teravalt vastu varjupaigapoliitikale, mille aluseks on solidaarsus liikmesriikide vahel. ja et nad on äh, ka teravalt vastu ümberasustamismeetmetele. millisest rühmast ma räägin, ma räägin Visegradi riikidest. ja teie riik kuulub nende riikide sekka ma tean, et täna te siin räägite eesistujana kõikide liikmesriikide nimel kuid äh, te olete ühtlasi ka oma riigi esindaja ikkagi. Te esindate liikmesriiki, kes kuulub ühtlasi Visegradi rühma. suur tänu! üritan teha nii lühidalt kui võimalik, kuid ma ei tea, kas äh, ma suudan kõikidele küsimustele vastata. see, et me ei näe seda asja kriisina või ei pea teda pakiliseks kinnitan teile, et praegune eesistujariik ei ole seadnud endale ühtegi teist prioriteeti, ühtegi äh, pakilisemat probleemi kui varjupaiga ettepanekute paketi läbivaatamine. ma olen täiesti veendunud selles ja ma ei hakka siin kommenteerima seda, kuidas teised delegatsioonid äh, oma tööd korraldavad, mida nemad prioriteetideks peavad. ma olen nõus, et võib-olla tempo võiks olla kiirem, aga eesistuja on see osapool, kes on kohe valmis arutelu pidama ja delegatsioonid äh, on need, kes praegu peavad veel äh, asjad läbi vaatama ja nende ettepanekud, nendesse ettepanekutesse süüvima. mina ei ole täheldanud seda, et äh, nõukogu ei mõista, et tegemist on äh, kriisilaadse olukorraga. nii palju sellest. kas äh, nõukogus on lõhed, nagu ütles proua Holmajärv, jah, ma arvan küll. konsensusest oleme me kaugel väga paljudes punktides ja tõesti, meie eesistuja eesmärk on toetada neid, äh, toetada koostööd seal, kus on ühtsust ja, ja võimaldada koostööd, kus praegu ei ole ühtsust. humanitaarviisad. jah, eesistujal on kavas vaadata seda, kuidas humanitaarviisade ettepaneku võiks äh, ümberasustamise kavadesse juurde võtta, aga selles osas on töö alles alguses et kas see on üldse võimalik. ja nüüd ümber, ümberasustamine laiemalt, küsiti seda, et kas Justiits- ja Siseasjade Nõukogu rääkis äh, siseriiklike kavade puhul inimeste arvu tõstmist, me ei ole rääkinud siseriiklikest kavadest nõukogus ja ei ole rääkinud selliseid aspekte, nagu seda on inimeste arv millest räägiti aga neljapäeval, see, et kuidas Euroopa Liidu ümberasustamise raamistik võiks välja näha. rääkisime siis konkreetsemalt äh, ettepanekust, äh, mille komisjon meile esitas, nagu te teate, seal ei ole mitte mingisuguseid numbreid kirjas. Dublini äh, ümbersõnastamine ja heidutus ja pealesurumispoliitika nii-öelda ümbervaatamine, meie oleme teadlikud sellest, milliseid, mida on arvanud eksperdid, sealhulgas Euroopa Parlamendi jaoks töötavad eksperdid, ja üsna mitu huvitavat uuringut on läbi viidud Euroopa Liidu ametnike poolt ja ma kinnitan teile, et nad on saanud piisavalt tähelepanu nüüd ajutise kaitse direktiiv, selle kohta vist küsisite, et kas seda on kasutatud? see instrument, seda ei ole arutatud ja ei ole kasutatud väga lihtsal põhjusel. nimelt komisjon on see, kes peaks esitama sellise ettepaneku, et tuleb äh, kasutusele võtta see direktiiv sellel aastal ega eelmisel aastal sellist ettepanekut ei tehtud ja nõukogu pole seega olnud positsioonis üldse midagi otsustada selles osas, tõsi ta on, et äh, nõukogu on äh, ka hoidunud äh, selle instrumendi alal arutelusid pidamast iseenda algatusel. Visegrad Grupp. ja võimalikud põhjused, miks ollakse vastu ümberasustamisele tuleksin tagasi selle juurde, mida ma ütlesin esimesele küsimusele vastates minu meelest ei ole siin äh, sugugi nii, et ei äh, tunnetata kriisi tõsidust, jah, ja tõesti see on, ma olen nii eesistujariigi esindaja kui ka oma koduriigi esindaja. minu asi ei ole otsustada, kas äh, Slovakkia eesistujana on amet, on aus vahendaja. mina olen aus vahendaja, mina ei pea seadma prioriteete meie riigi puhul ja eks igaüks otsustab siis ise jaanuaris võib-olla, kas Slovakkiana ees, kas Slovakkia eesistujariigina on saanud oma tööga hakkama või ei, olles aus vahendaja nõukogu jaoks. suur tänu! Äh, suur tänu! Äh, Sofi Invelt, meil ei ole aega, aga mis te tahate öelda? jah, ma tahaksin lihtsalt öelda, et me saame aru, et väga raske on kokkuleppele jõuda aga ega see ei ole ka siin kojas lihtne, ka meie öö, arvamused lähevad lahku teinekord vägagi, aga kõik inimesed, kes siin saalis täna istuvad, kõik kolleegid tahavad lahendused saavutada, ma olen muuseas üks raportööridest vastuvõtu osas. me tegeleme sellises tempos, et meil on vaja, et me saame kevadel alustada läbirääkimisi, kui Slovakkia eesistujana saaks natukene seda tempot tõsta, ja annaks meile võimaluse jõuda sinna, et läbirääkimised tõesti võiksid alust, alata kevadel, siis äh, võib-olla suveks oleks midagi paigas, vähemalt midagi, mis on suveks vastu võetud, aitäh. see oli väga kasulik märkus. suur tänu, Sofi, mina sain küll aru, mida te silmas pidasite loomulikult poliitilised seisukohad, eesistuja töö, kus tuleb asjad lõpule viia, me hindame väga kõrgelt äh, seda, mis te teete ja poliitiline kontekst praegu ei ole lihtne, nii et tahaksime teile tunnustust avaldada, me teame, kui tõsist tööd te teete. nii et suur tänu selle ülevaate eest, äh, härra Šimonak. kallid kolleegid, muid küsimusi on kellelgi, kui ei ole, siis järgmine kord tuleme kokku kahekümnendal oktoobril kell üheksa ja suur tänu teile, sellega on kohtumine lõppenud.